Right, um, good afternoon. tere päevast kõigile. palun istuge oma kohtadele, nii et, et me saaksime oma istungiga algust teha. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. kas me võime lugeda päevakorra kinnitatuks? suur aitäh. ja teine päevakorrapunkt on juhataja teadaanded. teadaandeid ei ole niisiis saame kohe minna edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on kauplemisportfelli ja edastamisväärtpaberiga seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine. ning äh, me äh, vaatame läbi muudatusettepanekud ja annangi kohe sõna meie raportöörile proua Arlene McCartney'le, palun Art. aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on näinud vaeva ja esitanud muudatusettepanekuid. paljud nendest minu arvates muudavad seda teksti paremaks ning ma kohtun paljude muudatuste ettepaneku, esitajatega ka individuaalselt ja samuti variraportööridega. härra Karas, kas tõlkega on probleeme? Okay, Do we have I... a problem with translation into German? kõneleja küsib, kas saksakeelse tõlkega on probleeme. Saksa keelega on kõik korras, jah? niisiis äh, väga lühidalt äh, tahtsin ma tänase mõttevahetuse käigus keskenduda järgmisele ma soovisin, et meil oleks tõesti see mõttevahetus täna, nii et, et me jõuaksime muudatusettepanekutega ka kuhugi edasi ja leiaksime mõned kompromissid ja ma olen täiesti kindel, et me suudame leida kompromissid, sest ma ütlen, et need muudatusettepanekud on paljudes valdkondades kasulikud ja täiendavad paljusid muudatusettepanekuid, mida mina olen esitanud. samuti tahaksin anda kolleegidele infot nende Äh, kõneluste kohta, mis on toimunud Baseli komitees Jaapanis, sest et see annab natuke teise vaatenurga ka meile töö, meie tööle siin. kolleegid, ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et need muudatusettepanekud, mida ma olen äh, vaadanud, äh, jagunevad nelja rühma esimese rühma muudatusettepanekud peegeldavad vägagi tugevalt seda lobitööd, mida on pangandussektor teinud. nimelt nad on nõudnud siis kapitalinõuete reeglite kehtestamise viivitamist ma tulen selle teema juurde pisut hiljem tagasi, teine rühm äh, puudutab siis tasustamispoliitikat ning äh, ma, minu arvates väga positiivne nende muudatuste juures on see, et kõigis muudatud, muudatustes tunnustatakse vajadust, et praegune tasustamispoliitika vajab läbivaatamist ning ma tervitan seda asjaolu, et põhimõtteliselt kõik need liikmed, kes on muudatusettepanekuid esitanud, jagavad sama, samu muresid, mida minagi, nii et ma loodan, et nende muudatusettepanekud täiendavad minu ettepanekuid ja minu lähendamist. mõned muudatusettepanekud tugevdavad neid äh, kapitalinõudeid, et tõesti tehakse lõpp sellisele üleliigsele riskile ja preemiate maksmisele ja mina olen ise esitanud ka kaks täiendavat muudatusettepanekut pärast konsultatsioone sidusrühmadega ja aktsionäride investoritega ning üks nendest muudatusettepanekutest äh, tahab hoolitseda selle eest, et riski ametnikud, nende töö üle teostab tasustamiskomisjon otsest järelevalvet, et vältida huvide konflikte ja ma teen ettepaneku ka, et aktsionärid hääletavad siis äh, lisatulude üle ja ma arvan, et äh, me tõesti peame hoolitsema selle eest, et meil oleks õige tasa, tasakaal kapitali säilitamise ja kasumite väljamaksmise vahel ja peame pöörama tähelepanu ka preemia maksmise kultuurile aga juhiksin tähelepanu ka mõningatele kompromissmuudatusettepanekutele tasustamispoliitika osas, sest tõesti paljud kolleegid on esitanud väga häid ettepanekuid, mis teksti parandavad. nüüd kolmas äh, rühm muudatusettepanekuid puudutab siis konkreetselt järelevalvemeetmeid keerukate edasi väärtpaberistamise tehingute juures. ma arvan, et siin vallas on jällegi võimalik leida kompromiss, tuginedes paljudele esitatud muudatusettepanekutele, eriti äh, sellistele, mis nõuavad äh, et komisjon viiks läbi põhjalikumaid analüüse ja vaataks läbi selle, mis toimub edasi väärtpaberistamise turul ja vaadata, kas hoolsuskohustusest selles valdkonnas on ikka kinni peetud, sest et paljud reguleerivad ametkonnad on öelnud, et nad lihtsalt ei ole suutelised kõike tegema, mida nad peaksid tegema. nii et, et tuleb läbi vaadata täpselt, mis on vajalik selleks, et järelevalve oleks korralik siis on neljas grupp äh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad demokraatlikku järelevalvet ja jällegi minu arvates on tegu väga kasulike muudatusettepanekutega. on mõned tehnilised muudatusettepanekud, mida ma meelsasti asutaksin liikmetega individuaalselt ja ma arvan, et need saab raportisse väga kergesti sisse panna. aga ma keskenduksin siis põhilisele asjale seoses minu raportiga, milleks on ajakava. saadikud teavad, et Baseli komitee kohtus Jaapanis üheksandal aprillil ning sellel kohtumisel äh, mõned riigid kinnitasid, et äh, neil on mure seoses selle plaanitud äh, kuupäevaga, millal need meetmed peaksid rakenduma mina andsin kolleegidele väga selgelt mõelda juba esmases äh, mõte, mõttevahetuses, et ajakava muutmine tuleks arvesse ainult siis, kui meil on sõltumatud tõendid, mis näitavad, et see mõjutaks maja, majandust ja ei ole niimoodi, et pangad lihtsalt tulevad ja ütlevad, et nemad sooviksid asja edasilükkamist. aga ma arvan, et äh, kolleegid, me peame arvestama sellega, et Basel ise kaldub nüüd äh, oma reeglitest kõrvale nii et, et võib-olla tuleb need meetmed uuesti läbi vaadata ning äh, võib-olla ei ole asi niivõrd edasilükkamises, vaid võib-olla selles, et need meetmed võetakse kasutusele järk-järgult. ja võib-olla me peaksime sellega ka oma ajakava juures arvestama. me Äh, peaksime mai keskpaigaks saama ka mõju-uuringu ja juunis tulevad uued ettepanekud ning ma ei usu, et me peaksime peatama selle töö, mida me raportiga kallal teeme, me lihtsalt peame need uued arengud raportisse sisse lülitama ja valmistuma hääletuseks ja loomulikult ma olen välja, valmis ära kuulama nii juhataja kui ka variraportööride seisukohad, milline ajakava kõige parem oleks aga kolleegid, ma tahaksin siiski rõhutada seda, et me peame säilitama edu selles valdkonnas, äh, kui direktiiv avaldatakse enne aasta lõppu, meil on vaja uusi tasustamisettepanekuid jaanuariks äh, kaks tuhat üksteist ma loodan, et äh, variraportöörid mind selles ettevõtmises toetavad, selles osas, et meil need tasustamispõhimõtted saavad paika nii kiiresti kui võimalik ning nüüd puudutab, mis puudutab seda e olemasolevate õiguste säilitamist, siis mulle tundub, et äh, seadusandjatega me ei tohiks äh, väga ulatuslikult sellist asja toetada, sest et mulle tundub, et sellised äh, meet-, meetmed võivad jätta nii-öelda hapuks läinud varad pankade bilanssi ning seetõttu ma arvan, et nii meie kui ka meie komisjoni huvi, huvides ikkagi oleks see, et maksumaksma ei peaks enam hakkama panku välja päästma. ma ei usu, et me oleme juba jõudnud olukorda, kus äh, äh, finantskriis ei saa enam korduda. nii et, et seetõttu on väga oluline, et me teeme äh, koostööd pankadega ja vaatame, et neil ikkagi oleks olemas kapitalikate Äh, pangad nõuavad viivitusi, sellepärast et neil on raskusi kapitalinõuete täitmisega ja see tegelikult viitab sellele, et neil ei ole piisavalt kapitali ja seetõttu tuleb neid motiveerida ja veenda kapitalinõudeid täitma. samuti tahaksin liikmetele meelde tuletada seda, et need pangad, kes kõige aktiivsemalt viivitust nõuavad, on just pangad, kes on maksnud tohutu suuri preemiaid, seega küsimus on selles, et kas äh, seda raha ei oleks pidanud kasutama kapitali suurendamiseks ja mitte preemiateks. Äh, see juhtus, äh, nagu, nagu kolleegid teavad, paljude pankadega kahe tuhande üheksanda aasta lõpus, kahe tuhande kümnenda aasta alguses, nii et, et kui ma vaatan seda, mida Baselis arutat-, Baseli komisjonis arutati, siis siin on tõesti konstruktiivne viis selleks, et pangad saaksid kapitalinõuete direktiivi nõudeid täita ja me ei soovi, et meie äh, komi-, meie komisjon ei soovi, et maksumaksjale ka tuleksid juurde mingid täiendavad kohustused. ma ei saanud Strasbourgis kohtuda variraportööridega, sest ma ise sinna ei jõudnud. aga me peame läbi vaatama selle uue Baseli komitee otsuse, mis Jaapanis langetati, aga ma, nagu ma ütlesin, ma ei taha oma raportiga viivitada, mina arvan, et eh, me peaksime ikkagi sellise eh, hoo säilitama ja see direktiiv oleks olemas eh, kahe tuhande esime-, üheteistkümnenda aasta alguseks ja seetõttu nagu ma ütlesin, ma arvan, et need muudatusettepanekud, mis esitati, on väga head ja ma olen täiesti kindel, et me leiame kompromissi, mis aitab teksti parandada, aitäh uh,. You suur aitäh, härra Karas, kas te soovite sõna? ja proua esinaine. kõigepealt ma sooviksin öelda, et äh, meil oli paari raportööridega ja raportööriga väga hea arutelu ja arutelu puudutas muudatusettepanekuid. me ei ole veel äh, kompromissmuudatusettepanekute sõnastamiseni jõudnud see töö tuleb veel ära teha. teiseks, olen nõus proua raportööriga, et ühelt poolt me ei tohiks äh, asjaga viivitada, teisalt hetkel, kus meil on tegu väga keerulise olukorraga, ei tohiks Euroopa siin üksinda võtta meetmeid aga äh, sellegipoolest me ei tohiks ajakava ohtu seada. nii nagu äh, Baseli puhul ei ole mõtet äh, siin Ameerika Ühendriigiga konflikti sattuda, ma kuulen küll aga, et USA mitte enne aastat kaks tuhat üksteist ega ähm, kavatse mõningaid meetmeid äh, rakendada. siin me peaksime rakendamise ajakava osas veel mõningaid arutelusid pidama. ma olen nõus aga ka sellega, et me peame väga selge euroopaliku äh, poliitika signaali saatma, et et Euroopa Liit G kakskümmend otsuseid rakendab. ja me ei tohi jätta kahtlust selles osas, et, et me kavatseme tasustamispoliitikas kiiresti muudatused sisse viia proua raportöör, juba rääkis ka ajakavast, minu meelest juunikuus EKONi komisjonis on mõistlik hääletus läbi viia. sisuliselt on olulised need punktid, et komisjon peaks võimalikult kiiresti to-, esitama oma aruande. meil on mitmeid punkte, ehm, mis puudutavad äh, rahvusvahelisi läbirääkimisi, kus praegu komisjon tegev on ja me ei ole saanud komisjonilt mingit infot selle kohta. see puudutab ka edasi väärtpaber, paberistamist. me juba viimasel ametiperioodil panime paika, et komisjon peab protsendimäära suurendama ja ja selle mõju ka edasi väärtustamis, edasi väärtpaberistumisturul äh, analüüsima, aga seda aruannet me ei ole veel saanud. kindlasti tuleb tasustamispoliitika äh, muudatuste osas tagada Euroopa konkurentsivõimelisuse säilitamine, äh, mis puudutab väärt, paberituru järelevalveasutus, siis selle tegevus on minu meelest positiivne, mõningad küsimused on siin veel avatud, aga igal juhul ma leian, et hääletamine tuleks edasi lükata. tasustamispoliitika osas tuleb äh, selgus luua, muudatus, kompromissmuudatusettepanekud äh, tuleb veel läbi vaadata ja samuti me peaksime saama komisjonilt kõik äh, olulised analüüsid, et me saaksime oma otsused põhjaliku arutelu baasil teha. suur tänu! kas keegi äh, variraportööridest soovib sõna võtta? Um, thank you and thank you, Arlene, for the... aitäh! ja suur tänu ka selle suure töö eest, mida sa oled endiselt teinud, sellest räägiti ka variraportööride koosolekul ja me kohtume varsti uuesti. kuid eh, kõigepealt siis, nagu öeldud juba eelmisel korral, tegemist on äärmiselt tähtsa õigusaktiga, mida me siin arutame, sest me leiame, et pangad peaksid eh, nüüd astuma otsustavaid samme, kõrvaldamaks osa segadusest, mis on seotud kauplemisportfelli ja portfellide edasiväärtpaberistamisega seotud probleemidega ning kindlasti ka ebakohase tasustamispoliitikaga pankades eelmistel kuulamistel olen ma ka öelnud, et väga oluline on tagada, et pangad tõesti astuksid neid samme ning et mm, see kumulatiivne mm, efekt, mida me ootame nii kapitalinõuete direktiivi kolm kui ka nelja puhul, ei hakkaks takistama reaalmajanduse arengut ning äh, tegelikult ei küsigi me end-, ei küsigi me endalt äh, seda, millal tuleks neid reegleid äh, rakendada või milline on see mõju, vaid me küsime ka seda, kuidas tagada, et tegemist oleks rahvusvahelise ja mitte ainult Euroopa-sisese tööga. kõigepealt olen ma väga rahul sellega, et raportöör teeb mõistliku ettepaneku kõigepealt vaadata, mis on toimunud viimasel Baseli kohtumisel. mina olen väga rahul et USA on öelnud, et nemad võivad hakata reegleid rakendama järgmise aasta keskpaigast. Suurbritannia institutsioonid ütlevad, et nemad soovivad, et rakendamisega tehtakse algust juba esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist ehk siis äh, pool aastat varem ja see on nii-öelda lisatähtaeg. kuid teised pangad soovivad ikkagi, et ähm, ajaperioodi pikendatakse, et tähtajaks määratakse isegi aasta kaks tuhat neliteist. seda on äh, siis soovinud teatud komitee liikmed, kuid äh, mina isiklikult leian, et see on täiesti vastuvõetamatu, sest äh, kaks tuhat neliteist on viis aastat pärast finantskriisi tekkimist ja, ja see tähendaks seda, et viie aasta jooksul ei ole püütud ähm, kõrvaldada probleeme Baseli komitee uuris neid probleeme, kuid mina ei saa aru, miks me peame ootama maikuuni, et saada äh, ligipääs teatud informatsioonile, kuivõrd on ju selge, et meil kõigil on vaja tutvuda andmetega ja arvandmetega, et need andmed peavad olema läbipaistvad, sest ei piisa ainult sellest, et äh, pangad ütlevad, et me ei saa neid samme astuda, sest tekib äh, kahjulik mõju, me peame teadma, mis mõju see siis on. ja mis puudutab äh, varasid ja seda, millistest varadest me räägime, siis mina tahaksin selgelt teada, milline sõnastuse äh, osa on problemaatiline, mida siin tuleb ümber kirjutada või muuta meil on kaks spetsiifilist muudatusettepanekut, ühe neist esitasin mina ja see on suhteliselt tehniline seal räägitakse sünteetiliselt või kunstlikult kokku pandud äh, edasi väärtpaberist, paberistamise protsessist. Äh, ähm, tegemist on siis äh, meetodiga, mida kasutati enne kriisi, kuid ühtlasi räägin ma ka maksimaalsest, maksimaalse kahju piirangust, mis puudutab börsiväliseid instrumente ja tegemist on siis väga tehnilise äh, sõnastusega, kuid siiski arvan, et see peaks äh, nendes ettepanekutes olema. mul on vastumeelt, et me lükkaksime tähtaega edasi. sest ma arvan, et äh, siis on äh, panga, pankadel ja krediidiasutustel liiga palju aega, eriti kui selleks tähtajaks tõesti määratakse aasta kaks tuhat neliteist. tasustamispoliitika alal tuleks äh, kokku leppida sobivas sõnastuses, siin mõistlikke kompromisse on teinud ka G kakskümmend ja ma arvan, et enne selle aasta lõppu me kuhugi jõuame. USA-s makstakse boonused tavaliselt välja enne jõule, Euroopas aga pärast jõule, nii et kui meil õnnestuks äh, nüüd jõuda mingi sellise sõnastuseni, mis seda tähtaega tooks nii-öelda keskele, siis hakkaksid kõik lihtsalt äh, boonuste väljamaksmisega rohkem kiirustama, kuid siiski usun, et on võimalik äh, midagi teha, kontrollimaks neid probleeme. ma arvan, et pangad peavad asuma tegutsema, et meil on vaja tagada läbipaistvus, aruandmete läbipaistvus ning kolmandaks on täiesti vastuvõetamatu, et mõned pangad ei tunnista oma vastutust ja ütlevad, et ähm, me peaksime veel neid tähtaegu pikendama. kuid äh, selline pikendamine on meile kõigile kahjulik, aitäh. aitäh. proua Kampa. härra Kampa. Euh, euh, suur aitäh. ma ei hakka oma muudatusettepanekuid väga põhjalikult ähm, selgitama, sest seda on juba nagunii tehtud ja tehakse veelgi. meil on vaja arvestada järgmiste asjaoludega. kõigepealt äh, rahvusvaheline koostöö. qui ne peut pas être que on recule, qu'on attend, alors que la presse est remplie de titres qui montrent que les me üritame siis äh, seda nii kaua kui võimalik viivitada. E-, e-, excuse me, in, in, in, in, interpret- ja paistab, et saksa ja inglise tõlkekanal on läinud omavahel vahetusse. It's open at your ends, can, can you fix it? I guess somebody's got to say something to see what happens keegi ilmselt peab nüüd midagi ütlema, siis me näeme, kas, kas kõik tõlked tulevad õigetelt kanalitelt. jah, ma alustan siis uuesti. suur aitäh, ma tahtsin öelda teile seda, et ähm, ajakava kohta tuleb arvestada kolme asjaga. kõigepealt muidugi me tahame, et meil oleks rahvusvaheline koostöö USA-ga, kuid tuleb arvestada ka teise asjaoluga ja nimelt sellega, et me ei saa inimestele lihtsalt öelda, et me nüüd äh, astume sammu tagasi ja nii rangeid reegleid siiski ei tule, eriti mis puudutab tasustamispoliitikat. me ei saa seda öelda, võttes arvesse, et praegu räägib äh, kogu Euroopa press sellest, et nagunii jõustatakse uuesti kõik vanad tavad. Euroopa Parlamendil on võimalik näidata, et Euroopa Euroopa seadusandja siiski teeb tööd ja liigub edasi, mitte ei liigu tagasi ning kolmas asi, mida on vaja rõhutada, on see, et me ei räägi siin mitte ainult moraalsetest ja poliitilistest küsimustest, vaid ka praktilisest küsimusest, sellest, et finantssüsteem uuesti kokku ei variseks. ma saan aru, et tehniliselt võib tõesti olla vaja rohkem aega, et uute reeglitega kohanduda ja neid kasutusele võtta, kuid siiski, mida kauem me ootame, mida kauem me uute reeglite kasutuselevõtuga viivitame ja tegelikult selle üleminekuajaga midagi mõistlikku peale ei hakka, siis lõpuks tuleb välja nii, et uued reeglid hakkavad kehtima aastal kaks tuhat neliteist või isegi viisteist. see on poliitiliselt vastuvõetamatu, inimesed ei saa aru, miks ei kehtestada uusi reegleid äh, kiiresti, kui me ootame viis aastat siis tähendab see seda, et me tegelikult peaaegu et kutsume enda juurde uut kriisi, nii et see küsimus ei ole puhtalt moraalne või poliitiline, vaid ka majanduslik, rahanduslik ja tehniline. kui kriisist juttu on, räägivad inimesed ikka maksustamisest ja sellest, kui palju tegevdirektoritele makstakse ehm, kuid teised ütlevad jälle, et räägime hoopis spekuleerimisest, ühesõnaga inimesed püüavad alati tähelepanu ühelt probleemilt lihtsalt juhtida teisele. meie peame kehtestama selged reeglid, me oleme selleks kohustatud. kui tähtaega pikendada kaks-kolm nädalat, siis ei ole see veel maailma lõpp, kuid me peame ikkagi andma väga selge sõnumi, et me soovime neid uusi reegleid, eriti mis puudutab tasustamispoliitikat. härra Potter, kas teie soovisite sõna? ei? Oli Schmidt. Thank you, madam chair. suur aitäh, proua esinejana. võib-olla ütlen ma nüüd midagi sellist, mis kõigile ei meeldi, kuid pangad ja hästi toimivad pangad on, on turumajanduses, ka sotsiaalses turumajanduses väga olulised osalised ja mulle tundub kummaline, et me siin kasutame sellist retoorikat. vähemalt minu muudatusettepanekud ning ma usun, et paljud teisedki muudatusettepanekud on suunatud sellele, et Euroopa majandust ümber kujundada. sest Euroopa majandus on saanud väga kõvasti kahjustada. kui me tõesti soovime toimida arukalt ja mitte olla ähm, nii-öelda lihtsalt ähm, lihtsalt tähelepanu juhtijad, siis me peaksime toimima selliselt, et majandust ei kahjustataks rohkem, kui seda on juba kahjustatud, vaid vastupidi, selleks me vajamegi tasakaalustatud lähenemisviisi. mina isiklikult küll ei tunne piinlikkust, et olen teinud äh, lobitööd äh, pankade heaks, sest kui teie ütlete, et iga pank on, äh, kannatab kapitalipuuduse käes, siis mina ütlen, et see on vale on loomulikult äh, panku, kellele uus kapitalinõuete direktiiv valmistab probleeme, äh, kuigi nad praegu tegelikult ei kannata kapitalipuuduse all, kuid uue süsteemi mm, rakendudes nad sel ajal vähemalt alguses kannataksid ja seetõttu on mul väga hea meel, äh, proua McCarthy, et ähm, teie siiski võite soostuda sellega, et meil oleks mingisugune järk-järguline üleminek. ma ei usu, et ka teie peaksite tundma piinlikkust ma ei usu, et te peaksite ütlema inimestele, avalikkusele ei anta siin õiget äh, signaali, nagu paljud debati jooksul on öelnud. vastupidi, ma usun, et üks meie komisjoni eesmärke on siiski ka teisi kuulata ja püüda aktsepteerida samaaegselt seda, et on erinevaid seisukohti tavaliselt õnnestub meil sellise lähenemisviisi abil jõuda pragmaatilise kokkuvõtteni. see on nagu muinasjuttudes, mida ma lugesin oma lastele, kui nad olid väikesed ja ma ütlesin neile siis, kui neil hakkas hirm, et lõppkokkuvõttes lõpevad kõik asjad hästi. ma arvan, et kapitalinõuete direktiiv on üks tähtsamaid direktiive, kuigi ka paljud teised direktiivid on olulised ja ka siin ma ütleksin, et meil on ikkagi kokkuvõttes võimalik jõuda selleni, et kõik lõpp hea, kõik hea lubage mul öelda veel seda, et äh, üleilmne lähenemisviis on äh, tegelikult väga-väga äh, oluline, sest me peame kuulda võtma ka seda, mis toimub teistel kontinentidel, eriti muidugi Põhja-Atlandi suunal. kuid üldiselt, üldiselt ütleksin ma, et raportööri lähenemisviis on väga hea ma saan muidugi aru, et kõiki minu muudatusettepanekuid ei toeta, kuid loodetavasti suudate toetada vähemalt mõnda neist, aitäh! aitäh! suur tänu, proua esinaine! ka mina sooviksin kõigepealt tänada proua raportööri. mõningad kommentaarid minu poolt. ma arvan, et sel hetkel on väga mitmeid ähm, ettepanekuid, mis puudutavad kapitalinõudeid, seda on mitmel tasandil arutatud. Baseli kontekstis on seda arutatud ka siin parlamendis ja kindlasti on seda arutatud ka riiklikel tasanditel. kui me vaatame erinevate ettepanekute kvaliteeti, siis võib öelda, et meetmete akumulatsiooni kaudu pangad ja rahandusinstituudid võiksid sattuda liiga suure surve ja koorma alla. kui vaadata näiteks CD3 raporti ettepanekud, siis ma ütleksin, et kapitalinõuete direktiiv peab vastama Baselile peale selle minu suurimaks murelapseks ja suurimaks äh, äh, kriitikapunktiks on äh, ette pakutud, välja pakutud tähtaeg, ma arvan, et see tähtaeg on paljudele liiga varajane ja seetõttu ebareaalne. meetmed, siin on, ma arvan, et kõik on sellel ühel nõul, on vajalikud, kuid me ei tohi neid meetmeid äärmuseni viia kui me hakkame eeskirju, eeskirjade osas liialdama, siis see võib äh, hakata endale vastu töötama. seni Euroopas vastu, eksperdid ütlevad, et äh, kõige hullemat äh, laenukriisi ei ole tekkinud, kuid vastavad meetmed, mis siin välja pakutakse, võib suurendada survet pankadele kui me ei ole ettevaatlikud, siis me tegelikult loomegi selle laenukriisi, mida me praegu kõige rohkem kardame. aga selles raportis on ka väga palju neid äh, osi, mida me võime toetada, ma tervitan ka seda ettepanekut, mille tegi härra Karas Rahvapartei poolt mis puudutas siis hinnatavat riski ja mis ja millised meetmed tuleb ähm, järgmisel aastal rakendada. edasi väärtpaberastamise ja korrelatsiooniga kauplemise meetmed tuleb aga edasi lükata ja seda tuleks teha järk-järguliselt. suur tänu. Catherine Styler äh,. Catherine Styler järgmisena. aitäh ja suur aitäh ka raportöörile Äh, Ole Schmidt rääkis siin muinasjuttudest, minu arvates on asi nagu rohkem õudusloo sarnane, ei tea, kas seal õnnelik lõpp tuleb, aga eks me näe. igatahes ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida ta on teinud, ta on hoolitsenud tõesti selle eest, et äh, meil oleks läbipaistvus ja õiglus ja me tõesti soovime, et äh, jaanuariks kaks tuhat üksteist kõik need asjad ellu rakendataks, aga me peame vaatama ka, mis toimub mujal, näiteks USA-s ning me peame aru saama ka nendest põhjustest, miks nõutakse viivitusi. tihtipeale siin komisjonis meil on Baseli komitee esindajad ja ma tahaksin sekretäriaadilt teada, millal Baseli komitee esindajad järgmisel korral meie komisjoni ette tulevad sest seda oleks tõesti kasulik teada, mis puudutab järgmise nädala hääletust, kuna eelmisel nädalal oli viivitusi, nii vähesed meist jõudsid Strasbourgi vulkaanituha pärast, siis äh, võib-olla äh, võiks järgmise nädala hääletuse edasi lükata, aga eks seda otsustab juba raportöör ja variraportöörid aga minu arvates on tegemist teemaga, mis on äh, meie kodanikele asjakohane, on väga oluline, et me siin langetame õiged otsused ning pankade kapitalinõuded, mis siis oma kohustusi ei suutnud täita, vajavad tõesti suurendamist, me peame tõesti vältima mineviku vidasi, vigasid, nii et suur aitäh raportöörile ja edu edasises töös! Äh, härra Hokmark Äh, suur aitäh, Arlen, ma arvan, et mõnikord, kui me arutame finantsturgu, siis me äh, käsitleme neid nii, nagu nad ela-, eksisteeriksid muust majandusest isolatsioonis. ja tegelikult asi ju niimoodi ei ole. härra Schmidt juhtis tähelepanu sellele äh, ja ka veel teised kõnelejad siin mainisid transatlantilist sidet, seda, kui oluline see on. me kõik teame, et viimastel päevadel äh, langetati otsus, mis puudutas äh, Rahvusvahelise Valuutafondi reegleid, kus nüüd Hiinal ja teistel äh, riikidel on tugevam positsioon ja see on märgiks nendeks maja, majanduslikest muutustest, mida me praegu koge-, kogeme. ja kui me asu-, arutame seda päevakorrapunkti või kui me arutame kapitalinõudeid, siis me peaksime arutama ka äh, Äh, nende mõju majandusele tervikuna. me oleme just äh, äh, seisnud silmitsi suurte krediidipiirangutega Euroopa majanduses ja ma arvan, et keegi meist ei olnud selle olukorraga rahul. me peame hoolitsema selle eest, et meil ei tekiks uut krediidivahendite nappust, sellepärast et kui me näeme, milline on rahandussektori mõju majandusele, siis võib juhtuda ju ka niimoodi, et liiga tugev reguleerimine võib põhjustada uut finantssektori ebastabiilsust kui me hakkame majandusest maha jääma või kui me vähendame äh, varade väärtust, siis äh, see kõik ju tekitab probleeme mitte ainult reaalmajanduses, äh, kui me saame seda finantsmajandusest lahutada, aga see tekitab probleeme ka finantsmajanduses ja seega ma tahaksin saata sõnumi raportöörile ja variraportööridele, kui nad muudatusettepanekuid hakkavad arutama, siis lähenege asjale ka sellest vaatenurgast meie siin kojas ei tegele üksnes äh, kakskümmend kakskümmend tegevuskavaga. Äh, me peame arvestama ka investeerimisvajadustega, innovatsioonivajadustega, nii et ärge unustage seda, kui me äh, arutame siin kapitalivõimenduse suhtarve ja pankade kapitalinõudeid. sellepärast, et kui me oleme liiga edukad, kui meil õnnestub miini-, miinimumini viia riisi, riskid finantssektoris, siis me võime Äh, saavutada võib-olla palju suurem, see võib viia suuremate ootudeni majanduse stabiilsusest, nii et ma tõesti tahaksin paluda raportööri ja variraportööri, et nad äh, arutaksid muudatusettepanekuid kogu majanduse vaatenurgast ja mitte ainult finantsturgude vaatenurgast, aitäh. aitäh, Wolf Klints. suur tänu. sooviksin ka paar sõna öelda täna hommikul olin ühel finantskonverentsil, kus ka meie volinik esines ning sellest selgus järgmine, kui räägiti küsimusest, et kuidas me saame pankade riski äh, leevendada. ja ja seal öeldi, et äh, kui meil õnnestub äh, pankasid organiseerida selliselt, et kui tekib õnnetus, et äh, see ei kisuks endaga kaasa tervet finantssektorit, vaid et need osad, mis äh, tekitasid probleeme, et need eraldada ja selliselt, et pank saaks normaalselt edasi funktsioneerida. ja sellisel juhul oleks võimalik ähm, seda regulatsiooni suhteliselt ülevaatlikult kujundada aga see ei ole praktiliselt äh, tehtav, sellepärast et kui pangas juhtub mingisugune äh, nii-öelda õnnetus, siis kisub endaga kaasa terve panga. ja see tähendab seda, et vastavad äh, regulatsioonid muutuvad rangemaks. et see oli päris huvitav tähelepanek, soovisin selle lihtsalt siia arutelusse lisada. okei okay,, aitäh! ma siis Alde variraportöörina võtaksin ka sõna ja vastaksin ka küsimustele, mis esitati sekretäriaadile. Äh, mulle, ma tahaksin väga tänada raportööri äh, sellise avatuse eest, millega ta on pidanud läbirääkimisi ja kohtumisi variraportööridega ma arvan, et meil on väga palju ühiseid seisukohti, kuigi võib-olla me lähenemine päris kõigis valdkondades ei ole sama. nüüd vastates sellele küsimusele, mille tõstatas härra Hotmark ma tuletaksin komisjoni liikmetele meelde, et kuulamistel nii Olli Rehn kui ka Michel Barnier lubasid seda, et nad vaatavad, milline saab olema selle kriisijärgse äh, seadusandluse üldine mõju. ja seda mitte ainult selle kapitalinõuete direktiivi osas, vaid äh, ka kõige muu osas, mis äh, võib omada ulatuslikku mõju ning mina tõesti jagan seda seisukohta, et ühelt poolt me loome igasuguseid süsteeme, et panku läbi kapitali kaitsta, samas aga me püüame lei-, leiutada siis selliseid päästeklausleid pankade jaoks, mis vajavad päästmist, osadel laseme jälle pankrotti minna, me paneme kokku siin potentsiaalseid päästmisfonde ma arvan, et äh, kui kõik need asjad äh, kokku panna, siis võib tõesti tekkida üsna palju probleeme makromajanduse sfääris. sellepärast, et äh, jutt käib ikkagi tohutu suurtest rahasummadest, mis võetakse ära reaalmajanduse toetusest. E, e, kui pida, pidage meeles, et iga naela kohta, mis läheb sinna päästmisfondi, tuleb ära ju majandusest vähemalt kümme naela nii et, et see on üks probleem, millega me silmitsi seisame. aga samuti seisame me silmitsi sellega, et meil on vaja midagi teha. Äh, ma olen nõus sellega, et äh, võib-olla me peaksime asju tõesti kasutusele võtma järk-järgult ja ma ei tea, kas olemasolevate õiguste kaitse on äh, just kõige parem, et see kapitalinõuete direktiiv toimima hakkaks. Äh, igatahes on väga oluline see, et me juba varases staadiumis äh, seome osa kapitalist kauplemisportfelliga äh, seotud tegevusega, me teame, et selles valdkonnas saadakse jälle väga suuri kasumeid ning tihtipeale öeldakse seda selliste vastuoluliste õigusaktide puhul, et mida hakkab avalikkus ütlema, kui me selles valdkonnas mitte midagi ei tee, me ju, ju näeme, milliseid preemiaid jälle makstakse on lubamatu, et me mitte midagi ette ei võta kauplemisportfellis olevate väärtpaberite osas. ja ainuke alternatiiv siis kapitali eraldamisele on vaadata, äh, kuidas hakata siis äh, panku lahutama siis äh, investeerimispankadeks ja siis igapäevapankadeks, võib-olla mõnedele riikidele on selline lähenemine vastuvõetav, aga terves Euroopa Liidus sellist lähenemist ellu viia ei ole küll kerge nii et, et me peame tõesti avalikkusele näitama, et me tõesti äh, tahame tõ tõsiselt sellisele panganduse kasiino aspektile lõppu teha. ma ei taha öelda, et, et kõik, mis praegu aset leiab, on halb me peame silmas pidama seda, et tegu on investeerimispangandusega, investeeritakse majandusse ja eh, selle tulemusena sünnib palju selliseid asju, mida me saha, tahame, muidu meil ei oleks näiteks seda infrastruktuuri, mida me vajame energeetikasektoris ja mujal, kui meil ei ole selliseid investeerimispanku, mis niimoodi tegutsevad, ärgem seda ka unustagem eh, oluline on, et me preemiate küsimuses midagi eh, võimalikult varakult teeme lõpetuseks tahaksin öelda veel seda, et, et, et võib-olla tahaksin teid hoiatada. härra Karas juba juhtis tähelepanu sellele, et meil seisavad ees mõned ülevaated, mis on seotud väärtpaberistamisega ning sekretäriaat on pannud kokku nimekirja kõigist nendest ülevaadetest, mis meile lubati ja mida me ei ole siiani saanud ja me ei ole saanud komisjonist ka selgitust, miks seda ülevaadet ei ole meile saadetud või miks selle üle, ülevaate saatmine viibib. ja ma saatsin tegelikult kirja ja palun selgitust selle kohta. aga pidage silmas, et paljud need äh, läbivaatamisklauslid pandi kolmepoolsete kõneluste käigus äh, sisse selleks, et kompromissi saavutada. seega tegemist on väga tõsise punktiga, et kas me tõesti suudame neid läbi, läbivaatamisklausleid kasutada selleks, et kokkuleppeid saavutada, sest et äh, kui nendest kinni ei peeta, mis mõtet neil siis on? nii et, et mina asun väga tõsi, olen väga tõsiselt seisukohal selles osas, et neid äh, punkte lihtsalt ignoreeritakse ilma igasuguste selgitusteta. ja nagu ma ütlesin, siis ma olen saatnud kirja ja äh, tahaksin teid siis hoiatada, et meil on vaja häid tagatisi äh, nende mehhanismide osas, mis me võtame kasutusele siis selle järkjärgulise sissetoomise Äh, see oligi kõik, mis mul on öelda ja nüüd annaksin sõna jällegi raportöörile. Arliin, palun. üks hetk, mul on veel kaks kuupäeva. Äh, Catherine äh, Baseli komitee peasekretär tuleb siia kolmandal mail, kui toimub kapitalinõuete direktiivi teemaline kuulamine ning ma arvan, et see ajakava, kas raport Äh, ajakava, mis meil on võimalik. Äh, kahekümne esimesel juunil veel üks mõttevahetus, sellele järgneb hääletus siis meie komisjonis kahekümne teisel juunil, kui võimalik. ja siis võib-olla jõuab asi juuli täiskogule või septembri esimesele täiskogule. Äh, see oleks siis selline esialgne ajakava ja nüüd Arlin, palun ajakava tegelikult sõltub kompromissidest, mis me variraportööridega suudame saavutada ja kas me leiame kõigi fraktsioonide toetuse. kui me kokkuleppe saavutame, siis me saame hääletada väga kiiresti ja mulle väga meeldiks, kui me saaksime selle asja täiskogule saada juba juulis. nii et, et meil oleks tõesti veel kuus kuud aega selle asjaga tegeleda. ja mina tulen hiljem veel selle rakenduspoole juurde tagasi. aga ma tahaksin öelda, et kolleegide sõnavõtud olid väga kasulikud. väga palju on räägitud sellest, et on vaja rahvusvahelist koostööd ja ma olen sellega nõus. me räägime siin ju globaalsetest pankadest, seega meil on vaja ka globaalseid eeskirju ja seetõttu ongi Baseli komitee, kes neid reegleid paika paneb. ja me ei taha, et meie pangad oleksid konkurentsi mõttes halvemas seisus aga ma tahaksin äh, kolleegid öelda seda, et Euroopa majanduse huvides ei ole see, et meil on ebapiisava kapitaliga pangad. Äh, ja me oleme ju majanduskomisjon ja mitte panganduskomisjon, seega härra Schmidt, ma olen teiega nõus, et äh, hästi toimival majandusel on vaja hästi toimivaid panku, kokku, aga me ei saa langetada kõigi otsuseid selle alusel, mida pankadel vaja. ma olen täiesti nõus ka sellega, mida härra Hökmark ütles reaalmajanduse kohta ja me peame aruteludes seda arvestama, aga ma ootan pankadelt endiselt neid tõendeid, mida ma olen neilt palunud, ma panen tõendeid selle kohta, miks nad neid nõudeid äh, soovitud ajal ei saa täita. ma arvan, et pankadel endil on samuti kohustus meile öelda, äh, kui neil on probleeme laenamisega, kui kehtestatakse need uued kapitalinõuded. ja tegelikult äh, pangad on juba viimased kaksteist kuud teadnud, mida nad peavad tegema ning minu arvates äh, äh, ei ole see ju vabandus äh,, et nad mitte midagi ei ole selle aja jooksul teinud, nad ei pea ootama äh, õigusakte, et seda tegema hakata ning äh, ma tahan, et me tõesti esimeseks jaanuariks kaks tuhat üksteist paneksime paika reeglid ja siis arutame juba rakenduse ajakava, kuidas me need reeglid ellu rakendame. ma me peame saavutama seda, et kapital kasvab, aga aga me peame tegelema ka nende hapuks läinud varadega, mis panka, pankadel on. Äh, minu meelest siin ei saa rääkida sellest, et on vaja viivitusest, me võime rääkida rakenduse ajakavast, järk-järgulisest kasutusele võtmisest, aga härra Schmidt on olemas kaks panka, mis on teinud väga tugevat lobitööd, need pangad ütlevad, et neil on vaja seitse kuni kümme korda oma kapitali suurendada ja kui neil on tõesti vaja seitse kuni kümme korda oma kapitali suurendada võrreldes praegusega, siis neil on tõesti tõsine kapitalipuudus. ja ma arvan, et eh, me oleme kulutanud eh, miljardeid eurosid pankade päästmiseks ja see, mida me siin raportis ütleme, on, et kui kui pangad tahavad riske võtta, suuremaid riske, aga siis te võite seda teha, aga teil on vaja kapitali selleks, et äh, hoolitseda selles, et maksumaksja ei peaks seda riski kinni maksma. ja ma arvan, et seetõttu me peamegi hoolitsema selle eest, et me peame kinni nendest põhimõtetest, mis on raportis. loomulikult meil on vaja ka natukene paindlikkust et mina ei taha, et see pank, millel on vaja oma kapitali seitse korda suurendada, põhja läheks. aga ma ei taha ka seda, et, et kui kaks panka, mis on maksnud väga suuri preemiaid, ei tee mitte midagi ja teised pangad kannatavad nende pärast. ma äh, olen nõus, et meil võivad tekkida krediidiprobleemid, aga kui vaadata neid arve näiteks, mis minu ees on, mulle tihtipeale öeldakse arutelude käigus, et ma ei, ma ei saa teile öelda, millised need arvud on, sest see mõjutab meie aktsiahinda. see mõjutab teie valijaid, öeldakse mulle. ausalt öelda, mul on kohustused oma valijate ees Äh, mina pean hoolitsema selle eest, et nad panku enam välja ei peaks päästma, et maksumaksja ei maksaks pank, pankade vigade eest, nende põhjendamatute riskide eest. Äh, ma olen kõnelenud volinik Barnier'ga sellel teemal, ta muide suhtub väga toetavalt minu raportisse ja tõesti, me püüame leida kompromisse, aga minu jaoks kompromiss ei ole see, et me ütleme pankadele, et te võite asjadega äh, piiramatult viivitada, et te võite kaitsta oma õigusi ja oma hapuks läinud varasid ma arvan, et äh, me peame käituma vastutustundlikult ja praktiliselt. meil on vaja toimivat määrust ning äh, mul on jäänud mulje variraportööridega kohtumistest, et äh, nemad on samal seisukohal ning ma olen kindel, et me suudame leida häid kompromisse, mis tõesti katavad kõik need märkused, mis siin täna tehti. aga ma ei tahaks selles küsimuses liiga leebe olla. ma arvan, et me ei ole veel selles äh, olukorras ja ma arvan, et me ei saa kunagi Euroopas olema sellises olukorras, äh, kus äh, Äh, meil on äh, nõrgad pangandusriigid, selle, lihtsalt sellepärast, et Wall Streetile antakse nelikümmend miljonit dollarit äh, äh, lobitööks. ma arvan, et me peame lähtuma väga arukalt äh,, käituma nii, et see on kasulik meie majandusele ja pankadele ja ka, ei jäta riski maksukandjate kanda, aitäh! jaa kui see uus ajakava peaks tulema, siis loomulikult me jagame selle välja, nii et, et kõik oleksid asjaga kursis. me kõnelesime juba kapitalinõuetest ja nüüd lähemegi Basel kahe juurde ja kapitalinõuete direktiivi neli läbivaatamise juurde ja täna toimub meil esimene mõttevahetus ning meie raportööriks on härra Karas kas ma võiksin esitada ühe küsimuse ajakava kohta? mulle, ma, mulle teeb muret, et kui see asi jääb septembrisse, siis äh, asi muutub eriti keeruliseks, eriti tasustamise küsimuses, mis, nagu me kõik teame, on väga tundlik teema ma arvan, et me peame selle asjaga sellel aastal ühele poole saama ja kui hääletus ei toimu enne septembrit, siis ma kardan, et on juba liiga hilja. nii et, et äh, ma tõesti sooviksin sellist ava, ajakava. ma arvan, et me ikkagi üritame saa-, seda asja täiskogule saada juulis, aga asi sõltub tõlkest, äh, äh, sest et Äh, just tõlke tõttu väga paljud asjad ei jõua õigeks ajaks täiskogule. aga me üritame siiski anda oma parima. ja nüüd läheme tõesti kapitalinõuete direktiivi juurde ja härra Karas, palun. proua esinejana jätkuksin, jätkaksin äh, sealt, kust me jäime eelmise arutelu puhul, sest me oleme jõudnud hea tulemuseni. nimelt, kui me üheskoos ette võtame selle, et me teeme õiged järeldused kriisid ja mõistlikult vajalikud meetmed rakendame, siis me jõuame heade tulemusteni. ja me ei tohiks olla nii emotsionaalsed. tegu on väga pingelise olukorraga ja see nõuab meilt tervet mõistust ja, ja kainust seetõttu ma tegin ka ettepaneku, et me jagame direktiivi kaheks. nimelt, mis puudutab siis äh, tasustamispoliitikat ja siis me vaatame ka äh, teiste meetmete rakendamise ajakava keegi ei öelnud siin, et hakatakse neid eeskirju esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist rakendama. ja nüüd selles, see arutelu ja ka viimane arutelu on näidanud meile, kui oluline on see, et, et me neid ähm, teemasid arutame sidusalt, kui mitte koos. meil on nüüd arutelus kapitalinõuete kolmas direktiiv, samuti Baseli arutelu raamis me räägime ka et CRD neljast ja meil on ka G kahekümnega vaja arvestada. ja me tahame arutada neid teemasid paralleelselt ja mitte siis, kui äh, hakatakse seaduseelnõu osas juba otsustavaid otsuseid vastu võtma. see on ka selle omaalgatusliku raporti eesmärk selle raporti eesmärk, mida nüüd paralleelselt kapitalinõuete direktiiviga ja eelkõige Baseli raportiga arutatakse. selle arutelu eesmärgiks peab olema see, et Euroopa Parlament saaks aktiivse osaleja rolli, et me oleksime, saaksime sellise rolli, kus me suudame ka mõju avaldada ja jääks ainult pealtvaatajaks me saame seda raportit kasutada ka selleks, et luua alus äh, poliitiliste selgituste saavutamiseks. see on meie eesmärgiks. Baseli äh, komisjoni töö koordineerimine Euroopa Parlamendi tööga see on oluline, see tugevdab ka Euroopa Komisjoni koordineerimistööd ja rolli Baseli komisjonis ja see tugevdab ka Euroopa Parlamendi öö, mõju Baseli komisjoni töös. me nägime seda juba Basel ühe raames. ka VKE-d ja ka mõju reaalmajandusele alles peale Basel ühte öö, tuli välja meil on vaja siin sidusat plaani ettepanekute tegemiseks ja me peame ka selgitama, et G kahekümne äh, kapitali eeskirjad ja antitsüklilised äh, meetmed panganduses äh, tuleb kindlaks määrata. peale selle, mida me peame nõudma, CRD kolme osas on see, et meil oleksid äh, mõjuanalüüsid olemas ja see ei peaks rajanema mitte ainult pangandussektorile, vaid siin tuleb vaadata ka mõjusid reaalmajandusele Re. reaktsioonina kriisile me ei tohi lubada seda, et Basel kahe eeskirjad et äh, ei kaasaks endasse neid õppetunde, mis me oleme saanud kriisist. meil on vaja siin sidusat äh, lähenemist, samuti äh, me peame arvestama teiste seaduseelnõud, eelnõudega ja me peame ka vaatama, kuidas pangandussektori tegevus avaldab mõju reaalmajandusele ja me peame siin ka finantseerimistingimustele tähelepanu pöörama. ja peame seda, siin vaatama seda nii USA kui Euroopa Liidu kontekstis. ma sooviksin siin jagada selle raporti kaheks poliitiliseks osaks. see tegeleb väljakutsetega ja tegu, tegeleb ka kõikide sisuliste küsimustega, mis tuleb veel lahendada. üldiselt on meil, oleme me tervitanud ka äh, mõistete äh, määratlemist kapitali osas. kapitali mõiste osas äh, tuleb kaasata kõik riskid. see on üks õppetund, mille me oleme saanud kriisist kapitali eeskirjade puhul me peame arvestama sellega, et kriis oli siiski seotud likviidsuskriisiga. ja seetõttu tuleb kapitalinõude likviidsusküsimustele leida lahendus selle arutelu raames. antitsüklilised meetmed, neid tuleb tugevdada Äh, vastupidistele trendidele tuleb leida piirangud. me peame ka erinevate pangandusstrateegiate äh, vahel vahet tegema. erinevad äh, ettevõtlusmudelid on tugevdanud Euroopa majandust ja seda trendi tuleb ka tugevdada likviidsuse osas ma juba mainisin, et äh, kapitalinõude tingimuste osas tuleb seda rohkem uurida. üleminek äh, uuele, äh, uuele süsteemile, uutele eeskirjadele tuleb läbi viia võimalikult sujuvalt me teame, et komisjon on läbi viinud ka vastava konsultatsiooniprotsessi, kus ta on saanud ka sada kolmkümmend, saja kolmekümne viiele punktile olulisi vastuseid, me peaksime selle äh, dokumendi ka oma raportisse sisse äh, töötama. ja see puudutab antitsüklilisi meetmeid äh,, ühtset ähm, ühtseid eeskirju pankadele ja teisi äh, finantsteenuseid äh, puudutavaid meetmeid. meie eesmärk peaks olema veel lahtistele küsimustele vastuse leidmine ja äh, meie mõju suurendamine Baseli komisjoni töös. kui meil see õnnestub, siis sellisel juhul me oleme suutnud Äh, hakkama saada ähm, olulisima seaduseelnõu äh, akti kujundamisega. kahekümne kuuendal aprillil toimub esimene ähm, arutelu. kuulamine on kolmandal mail, seal on kohal ka äh, Baseli komisjoni peasekretär, OSCD esindaja ja ka teised esindajad, raporti projekt tuleb hiljemalt teisel juunil arutelule. muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kaheksa mai. ja muudatusettepanekute läbivaatamine kakskümmend üks, kakskümmend kaks juuni. nii et kui meil õnnestub kapitalinõuete kolmas äh, direktiiv läbi vaadata, siis äh, septembris saame ECONis seda hääletada ja oktoobris peaks see raport minema siis täiskogusse. me ei ole konkurentsis, vaid me loome öö, äh, ühenduspunkte selle raportiga seotud teemadega. nii et ma paluksin, et kõik kes teevad kaastööd selle raporti osas, oleksid võimalikult äh, läbipaistvad ja koostööaltid selle raporti raames. kõigepealt annan ma sõna variraportööridele right.. Okay, kuid kõigepealt siis härra Palts. suur tänu. suur tänu, proua Sinane kui me räägime siin CRD kolmest, siis me peame rääkima ka CRD neljast, praegu ei ole komisjonilt veel konkreetseid ettepanekuid tulnud, minu arvates õnneks. sellepärast, et see, mida volinik praegu arvatavasti arutab, on suundamas minu meelest vales suunas. sest samal ajal, kui hakatakse kapitalinõude eeskirju rangemaks timmima, siis sellel võivad olla ka negatiivsed äh, mõjud turule. peale esimest äh, konsultatsioonidokumenti me oleme ka näinud, et kapitali nõuded ei ole selle alusel tulevikus enam tagatud. see minu meelest viib, võib viia rahandusinstituutide konkurentsi moonutamiseni seetõttu reguleerivad meetmed peavad olema piiratud ja me peame, peame piirangud seadma ka kapitalinõude e, e, mõistele. finantsvõimenduse suhtarvu osas me peame vaatama baasel ühe poole me ei saa ühelt poolt nõuda äh, suuremat vabadust ja teisalt viia sisse piirangud. me peaksime, sellepärast me ei saa muuta oma meetmetega äh, ligitõmbavamaks just neid finantstooteid, mida me teisalt niivõrd oleme kritiseerinud minu arust me peame kõigepealt vaatama, kui kaugele on jõutud meie seni rakendatud meetmetega, milliste meetmete osas on puudujääke tekkinud ja kus tuleks asja parandada. me peame vaatama, mida on saavutatud ja kuidas on turg sellele reageerinud. kui me soovime midagi kiiresti ära teha, siis see, me peaksime tegelema eelkõige just äh, ulatusliku analüüsiga. see peab ka näitama, kuidas me selle teemaga peame edasi töötama. seetõttu ma toetan seda, mida härra Otmar Karas välja pakkus. suur tänu. ma vaatan, kas veel mõni variraportöör soovib sõna. Viki? aitäh tegelikult puudutab kapitalinõuete direktiivi, ähm, tegelikult on mul kapitalinõuete direktiivi neli kohta samad märkused, mis kolme kohta, ehk siis, et tuleks vältida kumulatiivse mõju kujunemist ähm, erinevate riskide võtmisel ja see puudutab erinevaid panku. nüüd äh, komisjoni konsultatiivsed äh, dokumendid ja erinevad ettepanekud on puudutanud mitmeid asju, nagu näiteks äh, äh, kapitalitase, krediidirisk, ähm, toodete äh, elutsükkel, erinevate pankade tüübid ning samuti siis erinevad resolutsioonid ja resolutsiooni ettepanek ühtsete reeglite kohta, kuid me peame aru saama, et praegu ei räägi me õigusaktist, mis on nii-öelda asi iseeneses, vaid see on seotud väga paljude teiste õigusaktide ja väga paljude teiste asjadega. ning äh, Basel kahe arutamisel arutatakse nagunii kõiki neid asju. kõigepealt, äh, kui me räägime likviidsusest, siis äh, finantskriis algas krediidikriisina, kuid hiljem sai sellest kiiresti likviidsuskriis, sest turgudel lihtsalt lõppes kapital ning seetõttu olemegi me jõudnud seisukohale, et finantsinstitutsioonidel peab olema likviidset vara ning tuleb ka defineerida, milline see likviidne vara peab olema. muidu tekib nii-öelda nõiaring, kus näiteks pank peab äh, hoidma teatud ulatuses äh, valitsuse võlakirju ning äh, see survestab valitsust rohkem võlakirju emiteerima, isegi kui ta muidu ei oleks seda kavatsenud ning see loob finantsturgudel selle nõndanimetatud ähm, nõiaringi. likviidsus ja vajadus üldise finantsvõimenduse järgi on tähtsad teemad sest äh, kapitalinõuete puhul ei ole finantsvõimendusega seni arut-, arvestatud, oli võimalik äh, äh, investeerida raha madala riskiga tootesse, näiteks võtta hüpoteeklaen, mida seejärel müüdi võimendatult mitu korda edasi, kuni tekkiski kriis. muidugi ei ole mõtet püüda seda finantsvõimendust lõputult takistada või kontrollida, kuid me peame aru saama, et mõned riskid on vähem riskantsed kui teised ja seetõttu on teatud riskide võimendamine aktsepteeritavam. näiteks kui te ostate maja, siis olete te võtmas äh, äh, suuremat, äh, väiksemat riski kui siis, kui te ostate auto, sest kinnisvara hinnad muutuvad ajas kokkuvõttes vähem nii siis, kui me räägime finantsvõimendusest, kui siis, kui me räägime likviidsusest, kui ka siis, kui me arutame teisi seonduvaid teemasid, näiteks, et meil puudub üleilmne aruandlusstandard, siis äh, peamegi aru saama, et äh, pangad mõistavad ja tõlgendavad mõisteid erinevalt, sest äh, nende tööd juhitakse erinevate standardite kohaselt kapitali definitsiooni kohta tahaksin öelda, et seda tuleb pidada prioriteetseks, sest juba kapitalinõuete direktiivis kolm paluti pankadel kapitali osakaalu suurendada, kuid ei defineeritud kapitali nii, et see oleks üheselt mõistetav ja seda ei ole tehtud siiamaani. võinuks ju arvata, et kolmanda direktiivi mõistes tähendas kapital ka majanduslangusega kaasnevat kahjumit, et see kahjum oli sinna sisse arvutatud ehk siis oleks sellest, seda saanud arvestada pikaajalise äh, kahjumiga, kahjumile, kuid seda ei tehtud, äh, sest äh, majandus kasvas ning nüüd on tekkinud olukord, kus kus maksumaksjad maksid kahjumi kinni, kuid pank, kes tegelikult oleks pidanud oma kahjumit ja riski ise maandama, seda ei teinud. just sellepärast on vaja uuesti läbi vaadata, mismoodi kapital on üldse defineeritud sest kuni pangandussektor ka ise aru ei saa, millisest kapitalist nad räägivad, millist kapitali nad peavad koguma, eh, seni ei ole tegelikult ka neil võimalik eriti hästi oma eh, sektorit eh, ümber kujundada. mis nüüd puudutab nii-öelda tsüklile vastu liikuvat kapitali, siis on selge, et on vaja koguda reservi, et seda kogutakse headel aegadel selleks, et oleks, mida kasutada halbadel aegadel ka siin tuleb mõelda erinevatele aruandluse raamatupidamisreeglitele ja tavadele. minagi leian, et kui me nüüd vaatame seda, mida on kaotatud mine-, minevikus, milline on olnud kahjum minevikus, ja me püüame ainult selle põhjal välja kujundada tulevikumudelit, siis tegelikult võime me kaasa aidata uue mulli ülesehitamisele, ehk siis teisisõnu, minevik ei ennusta alati korrektselt tulevikku siin räägitakse ka süsteemselt äh, olulistest äh, finantsinstitutsioonidest, mis on seotud äh, kriisilahendust puudutava dokumendiga ja me arvame, ma arvan, et meil on kõigil tarvis üheselt aru saada, millised on süsteemselt tähtsad asutused ja mida rohkem me sellest räägime, seda selgem on, et me ei räägi ainult pankadest, vaid ka teistest finantsasutustest ja institutsioonidest ja suurtest äh, osalistest, kes on võimelised finantsturgu mõjutama ja seega aitama kaasa süsteemse riski tekkele. ja mis puudutab teiste osaliste kapitali ja riskide maandamist, siis siis sellele tuleb kindlasti mõelda, sest paljud ettevõtted arvutavad praegu välja, milline peaks olema nende riskikapitali tase. kolleegid, me oleme praegu juba ajakavast kõvasti maha jäänud ning see valmistab mulle suurt muret, sest me arutame täna väga tähtsaid teemasid, just selle tõttu ma ei ole kedagi katkestanud, kuid mingil hetkel läheb asi kriitiliseks, nii et kui saaks nüüd teha nii, et kõik räägiksid võimalikult lühidalt, siis palun seda teha, nii et ma näitan omalt poolt äh, head eeskuju, selle punkti all ise sõna ei võtagi, sest ma nõustun peaaegu kõigega, mis on öeldud, eriti sellega, mis puudutab minevikku ja tulevikku. suur tänu, proua esinejana. kuigi te palute, et me räägiksime lühidalt, siis öö, äh, ma võib-olla lähen natukene üle ajast. kõigepealt mul oleks kaks märkust mis puudutab menetlust, me toetame täielikult tema ideed, et tööd tuleb teha nüüd ja mitte hakata tööle alles siis, kui rahvusvahelised konverentsid, eh, millel ei ole demokraatlikku mandaati, mis me on eh, meil kui rahvaesindajatel, eh, on jõudnud juba otsustavate otsusteni. meie soovime juba praegu täpselt öelda, mis on meie eesmärgid ja seetõttu me peame tööd tegema praegu, selles me toetame raportööri sisulise poole pealt, jah, meil mõningaid probleeme on, mõned kolleegid ka juba mainisid neid. meil on äh, probleeme selle määraga, äh, sellega, kuidas äh, funktsioneerivad Euroopa ja USA kapitaliturud. probleeme on ka sellega, et meie finants instituudid on vastavalt erinevatele traditsioonidele, funktsioneerimismehhanismidele üles ehitatud. aga erinevalt mõningatest kolleegidest siin mina ei usu, et me saame seda kõike eraldi arutada, sest kui me hakkame kõike eraldi tegema, siis me saavutame seda, mida me nimelt ei soovi, see, et Baseli komisjon võtab otsused vastu, mis siis ühel päeval muutub äh, õiguslikuks äh, reaalsuseks äh, meie finantsturgudele. kui me soovime, kui me leiame, et äh, kapitali ähm, definitsioon tekitab küsimusi, me teame, et Saksamaal on see väga suuri arutelusid tekitanud, siis me peame ka sellele tähelepanu pöörama me peame arvestama sellega, mida Baseli komisjonis on äh, arutatud selles osas. Need institutsioonid, mis on äh, klientidele väga lähedale, mis toetavad VKE-sid, äh, neid me peame toetama. see puudutab ka finantsvõimendust. siin osas me peame ka selged vastused leidma ja puhverfunktsioonid, antitsüklilised funktsioonid et äh, seda tuleb pankade osas tugevdada. siinkohal ma lõpetan, et mitte üle kõneaja minna. Thank you very much uh,. suur aitäh! Dankeschön, ich will mich auch kurz. suur tänu, ka mina teen lühidalt. kõigepealt ka mina rõhutaksin seda, et me ei tohi viivitada enam tööga tõesti on praegu viimane aeg jõuda lahendusteni sellepärast, et vastasel korral me ei saa oma valijatele selgitada, miks me siin asjadega oleme viivitanud. esiteks siis nii palju. sisulise poole pealt sooviksin kommenteerida ühte punkti, ma sooviksin toetada seda, mida härra Karas ütles antitsükliliste meetmete kohta. siin minu meelest meil tõstatub küsimus, et see protsükliline meede, et kuidas on see seotud praeguste eeskirjadega? kriisi olukordades, kus tegelikult krediiti vajati ja kapitalinõuete määrad aeti kõrgemaks, siinkohal mul tekib küsimus, et kas me peaksime vaatama riskide puhul võib-olla teist ähm, hindamisbaasi. et me, me peaksime vaatama, kuidas me sellest protsüklilisest mehhanismist peaksime, äh, saaksime välja tulla. ja see oli minu meelest üheks olulisemaks äh, äh, toetussõnaks protsükliliste meetmete jaoks. suur tänu! härra Kanva, kas roheliste nimel olete teie variraportööriks? Why are, why are you asking that uh.? miks te küsite? sellepärast, et teised on siin ka sõna küsinud. aga ma soovin sõna anda kõigepealt väriraportööridele, nii et siis äh, palun. suur aitäh ja ma omalt poolt tuleksin tagasi äh, härra Karasi esituse juurde sest ma tahaksin seda kommenteerida. roheliste arvates on tegemist elutähtsa äh, raportiga, sest see teeb võimalikuks Euroopa Parlamendile võtta vastu otsuse juba enne, kui Baseli komitee on teinud omapoolsed järeldused. vähemalt üks kordki on meil võimalik mõelda sellele, mida siis teised tulevikus otsustavad ja me ei pea lihtsalt otsustama selle järel, mida teised juba on öelnud. me peame seda võimalust ka ära kasutama. me peame maksimaalselt ära kasutama oma omaalgatuslikku raportit. härra Kaaras kahtlemata tunneb oma tööd ning äh, tal on ka piisav äh, Äh, piisavalt äh, tuntud nimi, et ta suudaks Euroopa Parlamenti esindada, et ta teeks seda hästi ja kui me omalt poolt tagame, et erinevad poliitilised fraktsioonid jõuavad kompromissile ja äh, samuti toetavad seda raportit, siis on see raport veelgi mõjukam ning see annab meile läbirääkimiste laua taga ka mingit jõudu. nüüd aga tulles selle raporti sisu juurde. muidugi ei taha ka mina hakata seda detailselt lahkama kuid kui ma ei ole just valesti aru saanud äh, sellest üldisest raamistikust, äh, siis äh, tahaksin öelda järgmist. loomulikult peame me rääkima suurtest ähm, poliitilistest tähtsamatest lähenemisviisidest, tsükli, tsüklilisuse vastasusest Äh, kapitalinõuetest, kapitali osakaalust ja loomulikult on meil tarvis üldiseid juhiseid, kuid äh, on siiski ka teatud äh, spetsiifilisi asju, mida tuleb arutada ja ja see, see tähendab seda, et Euroopa Parlament peab jõudma kokkuleppele ka tehnilise seisukoha kujundamise suhtes. loomulikult ei ole omaalgatuslikus raportis võimalik katta kõiki neljanda kapitalinõuete direktiivi elemente, sest see äh, direktiiv on niivõrd laiaulatuslik, kuid me siiski peame teatud punkte käsitlema ja minema kaugemale lihtsalt üldiste põhimõtete arutamisest. see tähendaks seda, et võib-olla õnnestub meil läbirääkimisi mõjutada ja kui see on võimalik, siis oleme me liikunud sammu edasi ning muutnud Euroopa Parlamendi mõjukamaks institutsiooniks. sisu vaadates toetame me jällegi seda, mida Baseli komitees viimastel kuudel ja nädalatel on arutatud, eriti mm, nõndanimetatud tsükliliste mõjude arvestamist. me leiame, et kapitalinõuded peaksid kindlasti olema seotud võetavate riskide suurusega ning et neid riske tuleb paremini hinnata ja paremini kontrollida, kuid me leiame, et vaja on ka üleilmset äh, finantsvõimendust, äh, finantsvõimenduse kontrolli. võib-olla peetakse meid pealiskaudseteks kui me ütleme, et meil on vaja nii äh, võimendusalast tööd kui ka uusi kapitalinõudeid, kuid me leiame, et mõlemad on vajalikud, sest need käsitlevad erinevaid äh, probleeme. Euroopas on väga raske midagi vastu panna äh, argumendile, millega väidetakse, et liiga suured asutused lihtsalt ei saa põhja minna ning on selge, et USA debatti ei saa lihtsalt üks-ühele üle tõsta Euroopasse, sest Euroopa ja Ameerika mudelid ja süsteemid on erinevad. aga Euroopa jaoks tähendab see seda, et tuleb mõelda, kuidas me saame piirata ähm, pankade, äh, neid riske, millega pangad kokku puutuvad ja me peame mõtlema kõikidele riskidele, olenemata nende, nende loomusest, sest kapitalinõuded puudutavad kõiki neid riske. ja on olemas ka üleilmne äh, võimendusefekt ja me peame sellega arvestama. nagu öeldud, tuleb meil käsitleda mõlemat teemat, riskide muutumist, riskide maandamist ja üleilmset võimendust. ning eh, nüüd viimaseks asjaks tahaksin öelda veel seda, et me kindlasti uurime, kuidas kauplemisportfellis on defineeritud riskid sest äh, juba minevikus oleks tulnud seda teha, sellega oleks tulnud rohkem arvestada, seda ei tehtud ning äh, mine, minevikus ähm, on seega tehtud vigu. õigusaktides ei ole arvestatud piisavalt nende riskide ähm, tajumise ja hindamise ning kauplemisportfellis kajastamisega tulevikus tuleb sellele kahtlemata pöörata suuremat tähelepanu ning rohelised seda ka teevad. suur aitäh, Gunnar Hoffmann! Because I can save time by ma võin tegelikult rääkida lühidalt, kuivõrd palju minu mõtetest on juba ära öeldud. ma tahaksin toetada raportööri strateegilist lähenemist. ta ütles, et meil on vaja mõjuhinnangut, et on vaja uurida, millised on olnud äh, seni tehtud tagajärjed. selles komisjonis räägime me tihti VKE-de paremast ja lihtsamast rahastamisest ja me rõhutame kogu aeg, kui tähtis see on, seda ei tohiks unustada ka siis, kui me nüüd arutame kapitalinõudeid, sest me ei tahaks ju minna vastuollu iseenda eesmärkidega, see oleks kahjulik reaalmajandusele ning kahtlemata ka finantssüsteemidele. me peame meeles pidama, et on riske ja on riske. see tähendab seda, et riskid on erinevad praegu on kalduvus rääkida finantsvõimendusest, kuid ei räägita nii väga riskitasemetest ja sellest ei ole meil mingit abi. ma olen tihti kuulnud väidetavat, et Euroopa pankadel ei jätku kapitali, kuid see on tegelikult mitmekihiline väide, see justkui viitaks, et meie teame, milline on see õige kapitalitase kuid äh, tegelikult ei saa seda ju alati teada, sest õige kapitali taseme äh, suurus sõltub sellest, millised on riskid, mida pank võtab. muidugi me võime öelda, et mida rohkem kapitali pangal on, seda parem. Äh, selline seisukoht on võimalik, kuid see on suhteliselt kitsas kitsas, kitsalinnaline seisukoht, sest kui pank hoiab kogu aeg palju kapitali, siis annab ta seda vähem välja ning ühiskond ei saa täita oma eesmärke. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rõhutab kogu aeg, et meil on vaja leida kapitali uute algatuste rahastamiseks. mida rohkem kapitali seisab pankades, seda vähem kapitali investeeritakse projektidesse, mis on finants- ja majandus, majandusliku stabiilsuse säilitamise ja alalhoidmise seisukohast hädavajalikud. kui pankades on liiga palju kapitali, siis kaovad töökohad ja lakkab majanduskasv, me kaotame stabiilsuse. me peame aru saama, et tänase seisuga on Euroopa majanduse finantsstabiilsuse seisukohast kõige tähtsam kata äh, defitsiit, seda ütles hiljuti ka Rahvusvaheline Valuutafond. väga lihtne on vaadata seda olukorda, mis meil praegu mingites riikides äh, valitseb, teatud riikides valitseb, et tõesti puudub kapitaal äh, finantsstabiilsuse saavutamiseks. ja see tähendab seda, et meil on vaja mitut tegevust üheaegselt, paralleelselt, et me saaksime oma eesmärke saavutada ning lõpetuseks, kui me mõtleme sellele, et kapitalinõudeid tuleb karmistada, siis tuleb sellele mõelda laiemas kontekstis. me ei räägi ainult pankadest, me räägime ka riskijuhtimisfondidest ja, ja kindlustusettevõtetest ja teistest. kindlustusettevõtte puhul on kapitalinõuete küsimust võib-olla raskem mõista. kokkuvõttes, kui me karmistame kõikide asutuste kapitalinõudeid, võime me jõuda olukorda, kus meie poliitilised ähm, eesmärgid äh, hakkavad röövima kapitali meie tulevikult, kui nii võib öelda, ja see tähendab seda, et meil on tarvis äh, sobivat tasakaalu, et on vaja arutada läbi, milline on mõjuhinnang, milline ta peaks olema ähm, ja me peame aru saama, et äh, ei piisa ainult uutest õigusaktidest, vaid tuleb ka mõelda laiemalt, tuleb mõelda, kuidas me äh, saavutame laiema finantsmajandusliku ähm, stabiilsuse. Arlin, ma teen väga lühidalt, sellepärast et aega on meil vähe ma tahaksin vägagi toetada seda lähenemist, äh, mille on võtnud meie raportöör härra Karas. Äh, kolmanda kapitalinõuete direktiivi äh, kogemuste valgustes on tõesti oluline, et meil oleks aus raport, et meil toimuksid kuulamised, mõjuhinnangud. see kõik tagab, et parlament ja meie komisjon ähm, teatud mõttes annab mandaadi komisjonile tugi, tuginedes siis äh, sellele tööle, mis on tehtud. Äh, me ähm, anname mõista, milline peaks olema sisu ja, ja milline peaks olema lähenemine, enne kui juba Baseli otsus tuleb. nii et mulle väga meeldib raportööri lähenemine selles valdkonnas ja mulle meeldib see seos äh, kolmanda kapitalinõuete direktiiviga. ma ei hakka kordama seda, mis on juba öeldud, aga loomulikult äh, me toetame neid reformi võtmeelemente, mis G kahekümne poolt on välja toodud. meil on äh, kohustus Euroopas saavutada kap-, kap-, kvaliteetne kapitaal ja me peame hoolitsema selle, selle eest, et meil on olemas piisav likviidsus pangandussüsteemis ja Äh, siin juba räägiti ka tsüklilisusest. Äh, ma arvan, et kõigis valdkondades äh, see raport käsitleb kõiki väga olulisi valdkondi ja ma tõesti olen väga huvitatud sellest, mis siis kuulamiste ja mõttevahetuste tulemustena sünnib mulle tundub, et selle raportiga on just parlament ja meie komisjon esiliinil ja me peame tõesti suunama tegevuskava ja te seega ma toetan raportööri lähenemist. aitäh, selles osas valitseb meil üksmeel ja meie viimane kõneleja on härra Karas, kas te soovisite ka veel sõna saada või ei? ei. ja, meie keegi okei okay. uh,, thank you very much, madam chair. niisiis, proua Jüri, aitäh. suur tänu, proua esinaine. ma sooviksin tuua siia äh, sisse ka regionaalse aspekti. on äärmiselt oluline, et me nõuaksime ka mõjude analüüsi esitamist ja siinkohal me peaksime ka kontrollima kuidas need uued meetmed Euroopa erinevaid piirkondi mõjutab? CRD kolme arutelu osas me juba arutasime ka seda aspekti, aga me peaksime seda ka siin raames arutama, sellepärast et kui me soovime meetmeid rangemaks kujundada, siis me peame ka kontrollima, kas see Kesk- ja Ida-Euroopa mõningates piirkondades ei vii mitte äh, turuolukorra halvenemiseni. me näeme nimelt, et Kesk- ja Ida-Euroopa kannatas vägagi majanduskriisi all, kuid tegelikult pangandussektor nii väga ei kannatanud. nimelt pangandus ei vajanud nii palju abi kui lääneriikides. pangad said, saavutasid häid tulemusi, arvestades näiteks raskustega lääneriikide turgudel me näeme, et äh, lääneriikides oli äh, VKE-del äh, keeruline saada finantseerimist, pankadel oli keeruline krediidi andmisega. kui me aga selliseid meetmeid rakendame, siis see võib väga negatiivselt mõjutada olukorda Kesk-Ida-Euroopa VKE-dele finantseerimise saamiseks. nii et me peaksime uurima ka seda, milline millist mõju avaldaksid need meetmed ka erinevatele piirkondadele Euroopa Liidus? suur tänu! aitäh! me oleme juba nelikümmend minutit maha jäänud oma ajakavast. härra Karas, kas te soovite veel sõna? ei, aitäh teile! ma arvan, et ajakava siin juba üldjoontes mainiti ja see jagati ka välja, nii et, et kõik on ajakavaga kursis ja nüüd me läheme siis edasi viienda päevakorrapunkti juurde, mille, milleks on siis noteeritud äriühingute juhtide tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika ja raportööriks on härra Elka Trui yes.. suur tänu, proua esinaine, kolleegid raport, mis puudutab äh, tasustamispoliitikat, see on juba äh, seoses menetluslike piirangutega äh, mõnevõrra lühikene, ei ole nii mahukas, kui ma oleksin soovinud. tänan kõiki kolleege konstruktiivsete arutelude eest, ma teen veel mõningaid muudatusettepanekuid ka omalt poolt. loomulikult oli ka mõningaid eriarvamusi, olukord on juba selline kuid mul on küll selline tunne, et äh, fraktsioonide vahel on siiski ühismeel valitsemas selles osas, et äh, tasustamispoliitika tuleb mõõdukamaks kujundada. see arutelu puudutab ka äh, seda, kuidas noteeritud äriühinguid hästi hallata. komisjon toob välja ka rohelise raamatu selle kohta, siin räägitakse ka ähm, haldusnõukogu tööst äh,, riski äh, komisjoni tööst, järelevalveorgani äh, tööst. sellele järgnevalt peab tulema ka uus äh, seadusandlus finantskriis tõi välja mõningad puudused äh, äh, finantssektoris ja ad hoc meetmed, mida kasutati, neid tuleb äh, edasi arendada, näiteks mis puudutas ka riskifonde, riskifondide juhtimist. välja pakutud on ka konkreetseid meetmeid, mida ettevõtte eh, juhtkond peab ise eh, vastu võtma. tegu on ka ettevõtte siseste eh, menetlustega, mis reguleerivad tasustamise ettevõtetes. siin tuleb tagada läbipaistvus, seda, see peab alluma ka järelevalveorgani kontrollile kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Komisjon juba tegi vastavad ettepanekud, samuti aastal kaks tuhat üheksa. on veel mõningad algatused, mis on läinud äh, samas suunas, aga ma arvan, et praegu oleme jõudnud ajahetke, kus me peaksime edenema palju konkreetsemalt ja kiiremalt. kolleeg McCarthy oma raporti kapitalinõuete kohta juba rajas sellele suunale. ta rääkis seal ka muutuvtasudest, rääkis ka sellest, kuidas äh, muutuvtasude puhul oleks äh, äh, see jagatud ka aktsiate kaupa me peame täpsemalt vaatama, milline on tasustamispoliitika ettevõtetes. siin tuleks luua töötasukomisjon, mis peaks siis vastavate küsimustega tegelema. siin on ka tegu sise, ettevõttesiseste menetlustega. Need peavad ka lahendama võimalikke konflikte riskihaldus organi ja, ja järelevalveorgani eh, vahel. olulised on pikaajalised eesmärgid, ka jätkusuutlikud eh, eesmärgid on minu meelest siin äärmiselt olulised. preemiad peavad olema õiglased alates aastast kaks tuhat on olukord selline, et ettevõtte juhtide puhul on boonused hiigelsuured, kui arvestada eriti sellega, mida ülejäänud osa personalist teenib. ja niinimetatud lahkumishüvitised, neid ei tohi välja maksta, kui äh, vastav äh, tippspetsialist on äh, suuri vigu teinud suur osa need, eh, minu raporti äh, aspektidest on juba kaasatud kapitalinõuete direktiivi raportisse. oluline on siin järelevalveorgani äh, roll, ma arvan, et seda rolli tuleks äh, veelgi rõhutada järelevalve peab kontrollima ka seda, kuidas ettevõte oma tasustamispoliitikat kujundab. samuti tuleb süüdlasi nimepidi äh, äh, nimetada. ma nõuan oma raporti lõpus veel mõningaid poliitilise sisuga äh, teema, teemade arutamist. nimelt, et boonuste maksimise struktuuri tuleb terves Euroopa Liidus üle vaadata samuti peab Rahvusvaheline Valuutafond äh, tegelema ennetavate meetmete väljatöötamisega tulevaste kriiside jaoks. suur tänu! aitäh ja härra Haglund soovis sõna, kas ka teised variraportorid soovivad sõna? aitäh, proua eesistuja ja suur aitäh raportöörile väga huvitava raporti eest. see teema on tõesti väga huvitav ja samas mulle isiklikult tundub, et Äh, võib-olla see on ka uueks sümboliks selle kohta, kaugele poliitilise populismiga saab minna. Äh, me peame rakendama meetmeid selleks, et äh, tasustamispoliitikat reguleerida, aga samas teatud määral me võib-olla liigume selle punkti suunas, kus meie poliitikutena püüame reguleerida asju, mis võib-olla võiks ettevõtte siseasjaks jääda seega tuleb leida tasakaal ja ma väga hindan raportööri lähenemist, et ta just asju arutas variraportööridega läbi ja ma loodan, et meil õnnestub leida ühine seisukoht paljudes küsimustes. aga mõned lühikesed märkused, kuna aega meil eriti palju ei ole ma arvan, et üldiselt on raport hea, selles raportis on mõningad punktid, millega ma ei saa nõustuda, näiteks äh, see, et tasustamine on üks finantskriisi peamisi põhjusi, minu arvates on see ilmselge liialdus. ma ei ole veendunud, et me peaksime siin rääkima kindlustusfondist, võib-olla pigem stabiilsusfondist ja ma ei ole ka veendunud, et ametiühingute esindajad peaksid osa, olema kaasatud tasustamispoliitika alastesse kõnelustesse. ma ei usu, et oleks vaja pöörata tähelepanu ettevõtte kõige suurematele ja väiksematele palkadele, seda ei peaks paika panema poliitikud, seda peaks ettevõtted ikkagi ise otsustama. ja äh, mind ei veena ka need protsendid, äh, see, kuidas te tahate öelda, kui palju võib preemiana maksta, jah, siin oleks tasakaalu tegelikult vaja, aga ma ei usu, et selline protsentide ettekirjutamine aitaks äh, korra jalule seada selles valdkonnas mis puudutab äh, pankasid, siis me peaksime silmas pidama seda, et mitte kõik pangad ei ole noteeritud äh, ettevõtted, vähemalt Põhjamaades see nii ei ole. Äh, paljud neist on sihtasutused tegelikult ja, ja seetõttu paljud nendest reeglitest Põhjamaade pankadele ei kehti. sellega tuleks arvestada. mina isiklikult sellesse preemiate maksustamisse ei usu on äh, asju, äh, mille kohta ma kindlasti esitan muudatusettepanekuid ja eks me siis näe, kuhu me lõpus välja jõuame. aga ma olen veendunud, et meil on võimalik koostada hea raport, mis toob välja peamised väljakutsed, mis on seotud tasustamisega ja siis me peame ka endale otsa vaatama ja küsima, kui palju me saame asju reguleerida selleks, et meil oleks usaldusväärne ja parem inimeste tasustamine selles sektoris ja, ja ku-, mil määral me teeme seda lihtsalt äh, andes järele populistlikele aruteludele, mis seoses majanduskriisiga on tekkinud ja mulle tundub hetkel, et see äh, kõige olulisem oleks leida just nende kahe aspekti vahel tasakaal, aga ma olen täiesti kindel, et meil sünnib väga hea raport, aitäh! aitäh, härra Kamfang! jah, me eh, toetame selle raporti tooni ja üldist suuna, aga ma ei ole nõus sellega, mida ütles just kolleeg liberaalide fraktsioonist, nimelt see, et tasustamine on iga ettevõtte siseasi. ma arvan, et asi ei ole niivõrd ühe ettevõtte juhi tasustamises, vaid just nimelt kõigi ettevõtete juhtide tasustamises ja selles, kuidas seda tasustamist otsustatakse, milliseid kriteeriumeid kasutatakse ja selles punktis me siin tõesti juba räägime poliitilisest küsimusest. vaatamata sellele, et liikmesriikides on kollektiivlepingud või seadused, mis panevad paika reeglid miinimumpalga osas nii et, et ei ole mingit põhjust, miks me ei saa, et äh, direktorite tasustamine ei ole poliitiline küsimus, kui äh, tavaliste töötajate tasustamine on äh, loomulikult ei ole poliitikute asi palgatase paika panna, sugugi mitte, aga poliitikute eesmärk on paika panna need reeglid, mis võimaldavad sidusrühmadel, turuosalistel äh, Äh, reeglid kehtestada, nii et, et äh, me, meie fraktsioon toetab raportööri suunda. Äh, me, mul on kolm lühikest märkust ka, esimene neist puudutab seda, et aktsionärid peaksid saama määrata või hääletada või tagasi lükata äh, äh, otsuseid, mis puudutavad äh, direktorite tasustamist, sellise õiguse võiks aktsionärile anda, see parandaks läbipaistvus. ja nüüd, mis puudutab siis töötasu muutuvat osa, siis see peaks olema piiratud ja see peaks olema seotud teatud kriteeriumitega ja need ei tohiks olla oma iseloomult puht finantskriteeriumid. tihtipeale äh, me eristame siin seda, kuidas Euroopas ettevõtteid juhitakse ja kuidas Ameerikas neid juhitakse ja Euroopa mudel arvestab ka teiste kriteeriumitega peale finantskriteeriumite. ma arvan, et viimastel aastatel me oleme, või aastakümnetel me oleme teinud samm, tagurpidi käiku selles valdkonnas ma arvan, et kriteeriumid peaks arvestama ka sotsiaalset vastutust, keskkonnavastutust. see peaks siis puudutama direktorite töötasu muutuvosa ja mul on plaanis esitada ka mitmed muudatusettepanekud sellel teemal, aga üldine, üldiselt raport vastu võtta või Viki järgmisena nüüd ma püüan tõesti kiiresti teha. suur aitäh raportöörile, meil toimus möödunud nädalal väga hea arutelu ja ma olen väga paljuga tema poolt öelduga nõus, aga loomulikult mitte kõigega. mul on eriti hea meel selle üle, et vaadatakse selline laiem, laiemale ettevõtte juhtimisele ja mitte ainult töötasudele OSCD on koostanud väga hea raporti, mis näitab riskide võtmist nii, et, et need riskid jäävad ettevõtte bilanssi. ja ja see, et, et minu töötasu sõltub äh, pikaajalistest tulemustest, on väga oluline punkt. ja nagu ma aru saan, komisjon ei pööra tähelepanu ainult äh, mitte pankade endi ja pangajuhtide tööle, vaid ka audiitorite, juristide ja teiste inimeste töötasudele. on väga hea, et, et te tahate järelevaat-, valveorganitele anda rohkem hääleõigus, rohkem sõnaõigus. näiteks Ühendkuningriigis on seda juba tehtud ja, ja seda võimalust võiks kasutada kogu Euroopas. ma arvan, et me peaksime asjale lähenema proportsionaalselt. on väikseid finantsinstitutsioone ja võib-olla eh, nad on nii väikesed, et neil ei ole mõistlik omada omaette riski, riski haldamist ja nii et, et tegem vahed väikeste ja suurte ettevõtete vahel ja mõelgem globaalselt ja mitte ainult Euroopa tasandil, sest et kui me kehtestame mingisugused maksud ainult Euroopa tasandil, siis äh, inimesed äh, lihtsalt äh, lähevad mujale ja riskid jäävad ikkagi siia. aitäh. aitäh. ka mina tõenäoliselt võtan sõna, aga mul ei ole seda vaja praegu teha, ma lihtsalt esitan muudatusettepanekuid ja kas raportöör soovib kokkuvõtteks midagi öelda? ma teeksin väga lühidalt, tänan kõiki kolleege nende ettepanekute eest ning ma siis jään ootama muudatusettepanekuid. ma usun, et need saavad olema väga konstruktiivsed ja eks me siis istume kokku ja, ja vaatame, kus me saame, jõuame üksmeelele ja kus meil on eriarvamused täna. Thank you very much uh.... suur tänu. muudatusettepanekute tähtaeg on kümnes mai. järgmine muudatusettepanekute arutelu toimub esimesel juunil, kahekümne teisel juunil toimub arut-, toimub siis hääletus ja juulikuu täiskogusse läheb see dokument. ja nüüd jõuame punkti kuus juurde. see puudutab finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimist tegu on esimese arvamuste vahetusega, tegu on omaalgatusliku raportiga. Kay Swinburne, palun. suur aitäh. mul on väga hea meel, et me saame täna mõtteid vahetada. ma usun, et see arvamuste vahemus on, vahetus on väga oluline, sest äh, nõndanimetatud äh, basseiniraporti eest olen ma siin juba komplimente saanud, ehk peaksin ma teile selgitama, mida see siis õieti tähendab me räägime kogu aeg meetoditest ja turgudest ja instrumentidest. me rääkisime neist ka siis, kui räägiti ähm, turu äh, seisu kuritarvitamise direktiivist, läbipaistvuse ja nii edasi ähm, direktiividest. kahe tuhande seitsmendal aastal novembris äh, leppisid äh, erinevad turuosalised reeglites kokku, kuid järgmisel aastal ehk siis kümme, äh, kolm aastat pärast rakendamist hakatakse, hakatakse neid reegleid uuesti läbi vaatama, kusjuures samal ajal on äh, turud muutunud nii ebastabiilseks kui iial varem. ja see tähendab seda, et äh, me peame arvesse võtma kriisi, kuid nõndanimetatud meetodi õigusakti eesmärk oli ühtlustada mängureegleid ning mulle tundub, et peaaegu kõik saavad aru, et aktsiaoptsioonidega kauplemise kontsentratsioonireegli kaotamine on viinud selleni, et täitevtasud on langenud, investoreid on paremini kaitstud ning Euroopa finantsturu äh, osalised on äh, toimimas ühtsematel alustel. kuid meie siin räägime nii kauplemiseelsetest kui järgsetest eh, reeglitest ning sellest, millistesse klassidesse jaotuvad varad lisaks aktsiaoptsioonidele ning eh, millised on täitmise reeglid, eriti siis, kui me räägime börsivälistest eh, tehingutest ning samuti sellest siis, kuidas kaitsta investoreid. mis puudutab kriisi, siis alates äh, kahe tuhande seitsmenda aasta novembrist on äh, turud kõvasti muutunud, kasutatakse uusi tehnoloogiaid, elektroonilist algoritmilist kauplemist, sealhulgas siis kõrgsagedusega kauplemist ning äh, üldiselt arvab kogu maailm, et kauplemisreeglid peavad olema läbipaistvamad ja spetsiifilisemad. uuel tehnoloogilisel ajastul, kus me praegu elame ja ajastul, mil me vajame uut läbipaistvust, ähm, arutatakse minu raportis nõndanimetatud läbipaistmatuid tehinguid ehk siis inglise keeles dark pool või sogas veega bassein. võttes arvesse seda, kui palju toimub praegu tehinguid ilma, et valitseks kauplemiseelne hinnaselgus, ähm, siis on tekkinud ähm, probleemid ja MTF-id ehk mitmepoolse kauplemise mm, platvormid ning äh, ka börsivälised äh, tehikud, tehingud, mis tegelikult äh, olid olemas ka enne novembrit kaks tuhat seitse, nüüd on need siis kõik elektroonilised ja kuna need tehingud on nii suures osas elektroonilised, siis ei ole nad enam läbipaistvad. me oleme püüdnud koguda andmeid, et me saaksime teada, kui palju selliseid läbipaistmatuid tehinguid toimub ning äh, kas turg seab ka mingid piirid. kas äh, hindade kujunemine sõltub sellest, et et kauplemiseelset infot ei anta Euroopa Liidu süsteem on arenenum kui USA oma kuid äh, samas on meil palju õppida USA-lt just ähm, eel, äh, kauplemiseelsete ja kauplemisjärgsete äh, hindade läbipaistvuse osas, eriti võttes arvesse seda, et Ühendkuningriigis on hinnatud, et ainult üks protsent või isegi vähem aktsiaoptsioonidega kauplemisest toimub läbipaistmatult, kuid USA-s moodustab nõndanimetatud hämar kauplemine isegi kümme protsenti kõikidest tehingutest. ma arvan, et liikmed peaksid peaksite äh, lugema taustamaterjale, et paremini aru saada, mida tähendab äh, sogase veega bassein. näiteks kahe tuhande kümnenda aasta raport äh, proua Lagara oma on üks väga kasulik materjal ning samuti on teisi dokumente, näiteks TAB, TABB rühma raport oktoobrist kaks tuhat üheksa, seal räägitakse äh, nõndanimetatud segasest kauplemisest Euroopa Liidus, ka see ilmselt aitab teil paremini mõista seda, millest me siin räägime ja jään huviga ootama, mida tahavad öelda äh, kolleegid. suur aitäh! kas keegi palub sõna? Äh, Kevin. kõigepealt variraportöörid Oli Schmidt. Well, yeah, because... Thank you very much, Madam President, and thank you, Case Winburn, for... Suur aitäh! Suur aitäh ka sissejuhatuse eest. Mina tahaks kõigepealt küsida, mida te siis kavatsete ette võtta? Kas turu jaoks on praegune seis hea või halb? kas te võiksite meile öelda, mis te ise arvate? sest see on ometi otsustava tähtsusega. kas tegemist on mm, millegagi, mis aitab turul paremini hinda kujundada, kas turg hakkab paremini funktsioneerima? minagi püüan siin neid kirjeldatud dokumente praegu lugeda. E, ja ega ma ei arvanudki, et te räägite siin äh, nendest basseinidest, kus ujutakse. lihtsalt, äh, kui te räägite segasest, sogasest veest või pimedusest, sellest, et kaubeldakse hämaratel tingimustel, siis jääb igal juhul mulje, et asjad on halvasti. meetodi õigusloome, mm, õigusloome kujundamisel räägiti palju sellest, et asjad peavad olema läbipaistvad. läbipaistvus oli võtmesõna. Öeldi, et kõik, kes turul tegutsevad, peavad aru saama, mis seal toimub. mina olen väikeinvestor ja mulle meeldib küll kujutleda, et päris kogu aeg ma pimeduses ei koba. ja sellepärast ma ka ütleksin, et kui kui hämarad tehingud moodustavad suure osa turust ja tõesti see osakaal on ka Euroopas suurenenud, siis me kindlasti peaksime tundma muret ja astuma samme. ja muutma turu läbipaistvamaks, ilma et me aga loobuksime olemasolevatest instrumentidest, mis meid aitavad, sest te ju ütlete, et uus infotehnoloogia on muutnud kogu turuolukorda. palju kergem oli siis, kui müüdi lihtsalt suur hulk aktsiaoptsioone teatud kindlal ajal ja äh, kauplemine äh, toimus äh, füüsilises kohas. nüüd enam nii ei ole. ma ei, tegelikult ei tea, mida me siis peaksime peale hakkama. aga ma ei tunne rõõmu mõttest, et meil võiks olla mingi finantsinstrument, mida käsitletakse hämaratel tingimustel. meie siin Econis arutasime ju ka kapitalinõuete direktiivi ja juba siis ütlesime, et kogu meie töö peab olema läbipaistev, kõik peab olema läbipaistev ja kõik turuosalised peavad suutma vähemalt mõista, mis toimub. Neil peab olema võimalus seda teada. Nad peavad teadma, milline on turu olukord siis, kui nemad turule äh, sisenevad, see on äh, kauplemise puhul ainuvõimalik ja mõistlik nõue. suur aitäh, Oli! kas sa ütlesid mõistlik või tundlik? kas sensible või sensitive, ma ei saanud aru, ütleb proua McCarthy. aga ma tahaksin äh, tänada kõigepealt äh, proua raportööri selle ettekande eest. ma pean küll ütlema, et mina meie poliitilise fraktsiooni variraportöörina ei saa tegelikult aru, milline on selle raporti kohaldamisala, miks me seda kõike uurime ja millised on meie ettepanekud. jah, kindlasti on öeldud, et läbipaistvust ei ole piisavalt, et me tunneme muret ja nii edasi, kuid äh, võttes arvesse seda, et me tegelikult ei tea, kui palju seda äh, hämarat kauplemist esineb, äh, et puudub statistika, ei saa ma ka nüüd täpselt aru, kuidas me saame seda uurida ja kui palju. tegemist on ju finantsturgude kajastamata läbipaistmatu osaga. mina olen lugenud artikleid, mis ütlevad, et finantskriisi tõttu vähemalt nii arvatakse, et finantskriisi tõttu on äh, turg äh, lõhenenud, et ühel pool toimuvad läbipaistvad ning teisel pool läbipaistmatud tehingud, et see teine osa kasvab, et äh, hakkab kahanema, veelgi kahaneb usaldus turgude suhtes ja kasvab läbipaistmatus ning ma olen nõus Olli Schmidtiga, et me peame hindama riske ja hindama eeldatavat kasutegurit, sest inimesed ütlevad tegelikult, et hämarad tehingud aitavad kaasa likviidsuse äh, kasvule ning kapitalinõuete direktiiv neli tegelikult ju nõuabki likviidsuse kasvu, nii et võib-olla meil on isegi kasu nendest tehingutest, kuid äh, paljud äh, kauplejad ütlevad, et kõik need andmed tuleks teha avalikuks. seisukohad lähevad lahku ja ma loodan, et variraportöörid omavahel võivad läbi arutada mõned väga spetsiifilised küsimused, ilma et me hakkaksime siin käsitlema kõiki teisi direktiive. me peame endalt küsima, mida turg võidab. teatud osa tehingutest võib-olla peavadki sellised olema stabiilsuse huvides, teised aga ütlevad, et seda läbipaistmatust tuleb kuidagi ähm, tasakaalustada riskifaktoriks võib-olla on see, et hämarate tehingute osakaal võib suureneda, ilma et me teaksime, milline on nende tehingute tegelik loomus. ma isiklikult arvan, et võib-olla me ei jõua kunagi asja tuumani. aga kõige olulisem oleks meil ikkagi kokku leppida, milline on meie lähenemisviis ja milliseid spetsiifilisi punkte me hakkame käsitlema. võib-olla meil on vaja seda asja rohkem uurida, võib-olla on vaja paluda Euroopa Komisjoni, et nemad seda rohkem uuriksid. aga ma arvan, et meil ei ole mõtet siin pidada tehnilist diskussiooni, rääkida meetodist ja kõigest muust. lihtsalt arutame läbi kõige suuremad ja tähtsamad küsimused. tegemist on võimalusega arutada põhimõttelisi küsimusi, mis puudutavad läbipaistvust ja likviidsust, aitäh. Pascal, suur aitäh. ma pean ütlema, et ma olen täiesti nõus Aliniga. tõepoolest, meil siin Euroopa Parlamendis on veel kord võimalus esitada poliitiline ettepanek, teha koostööd Euroopa Komisjoniga, meil on võimalus panustada debatti ja see võimalus on meile väga kasulik. me püüame siin mõista, milline on hämarate tehingute kasutegur, kuid loomulikult on need ka kahjulikud, sellest juba räägiti. Äh, hämarad tehingud tähendavad seda, et puudub läbipaistvus. kriis on meile õpetanud, et hämarad tehingud on meile kahjulikud, mida vähem on läbipaistvust, seda rohkem on võimalust hakata mängima ülipisikeste erinevustega, millest ju võidab eh, see nõndanimetatud kõrge sagedusega elektrooniline kauplemine. kuid reaalmajandus ei võida mitte midagi. seega vähene läbipaistvus tegelikult toob kaasa suurema ebastabiilsuse ja kokkuvõttes võidavad sellest äh, need äh, suuremad turuosalised, kes selle mehhanismi on algatanud, ehk siis teisisõnu suured Euroopa pangad. Prantsusmaal on ettevõtlusalased direktiivid, seadused, mis ütlevad, et börsil noteeritud ettevõtete reegleid äh, tuleb muuta, kuivõrd süsteem töötab endale vastu ja turuosalistel puudub äh, selge ülevaade sellest, mis turul toimub. ma arvan, et väga oluline on ükskordki kuulata ka börsiettevõtete seisukohti, mitte ainult pankade omi. pangad muidugi kaitsevad seda, et hämarad tehingud on olemas, sest nemad võidavad sellest. kui tehingute hinnad langevad ja platvormid mitmekesistuvad, siis mitmekordistuvad ka tehingute mahud, nagu me tegelikult äh, näeme. nii ongi ju juhtunud. kuid ühikuhinnad viimastel aastatel muutunud ei ole seega ei võida tegelikult isegi mitte, mitte investorid, võidavad ainult vähesed suured rühmad, vähesed suured korporatsioonid, sellega me peamegi tegelema. aitäh, Catherine! aitäh! suur aitäh ka raportöörile ja variraportööridele! ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et läbipaistvus on kõige olulisem ja sõnad dark pools või hämar sogane vesi viitabki sellele, et toimub midagi kahtlast ja kummalist. ma ei ole päris kindel, kuidas see puutub meetod, meetodialane õigusloome ja kauplemiseelsed hinnad. tõesti, kas siis räägiti läbipaistvusest? ja tõesti, seda tuleks uurida tuleks uurida, kas me läheme samas suunas või mitte, aga ma tahaksin esitada kaks küsimust. raportöör rääkis siin mitmetest dokumentidest, mida meil oleks mõistlik lugeda. kas sekretäriaat võiks äh, tagada, et me kõik saame need dokumendid, et need saadetaks kas äh, e-postiga või siis pandaks üles mõnele veebisaidile või mõlemat moodi, et me kõik saaksime neid lugeda? ja teiseks, ma saan aru, et Euroopa Komisjon korraldas töötoa, mis puudutas just neid hämaraid tehinguid ma tahaksin teada, kes seal töötoas käis ja mida seal otsustati. ma saan aru, et see oli seotud meetodi äh, ülevaatamisega. aitäh! tõenäoliselt teid üllatab, et ehkki meid kutsutakse Euroopa Komisjoni töötubadele, ma tavaliselt ei käi seal, sest ma istun kogu aeg siin mõnikord käib mulle suisa närvidele, et nemad seal peavad sellist, teevad seal sellist tähtsat tööd, kuid ma ei saa sellest osa võtta. ma tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt, mis puudutab selle omalgatusliku raporti pealkirja, kus tõesti on sees sõnad ingliskeelses versioonis dark pools, eh, siis me lihtsalt ei suutnud siia midagi muud kirjutada ja see pealkiri ongi selline, et meil on võimalik äh, tegelikult siiski arutada ka muid asju, näiteks algoritmilisi tehinguid, mis ei ole mm, mitte, mis ei ole läbipaistmatud. ehk siis, et me saame arutada erinevaid infrastruktuuriga seotud küsimusi selles samas raportis ja sellest see kummaline pealkiri. muidugi oleme me ju sageli tõdenud, et komisjoni ettepanek võib muutuda ja siis peame ka meie olema valmis muutma omapoolset, omapoolset dokumenti ja see pealkiri võimaldab seda. ma olen kahtlemata huvitatud sellest, et me uuriksime algoritmilise kauplemise mõjusid, kasu ja äh, kasutegureid ja võimalikku kahju ja meid huvitab kindlasti ka hämarate tehingute küsimus mind huvitab, mis siis saab, kui te ületate teatud, kui ületatakse teatud künnis. mitte, et keegi kellegi üles võtaks, üle võtaks, kuid kindlasti on võimalik äh, domineeriv positsioon üles ehitada nii-öelda hämaralt, ilma et turg sellest õigeaegselt midagi teaks. kuigi see ei ole päris sama, mis läbipaistvuse puudumine. mind huvitab konkreetselt see küsimus aga ilma andmeta, ilma äh, meetodi ülevaatuseta me kobamegi siin pimeduses. nii et võib-olla me tõesti vajaksime lisainfot. sekretäriaat püüab kõik need äh, dokumendid, mida siin soovitati lugeda, kokku panna, kokku panna lingid nende dokumentide juurde ja teile sellest teada anda, nii et olge siis valmis, et teie elektroonilisse kirjakasti jõuab mahukas saadetis nüüd aga anname me uuesti sõna raportöörile kokkuvõtteks. suur aitäh kõikide nende märkuste kohta, tõepoolest, me kobamegi kõik pimeduses, andmeid on väga raske saada, aga raport tuleb ikkagi õigel ajal, sest liikmesriikide regulatiivasutused on viimased üheksa kuud Seesari äh, jaoks äh, kogunud äh, neid andmeid, nii et me saame andmed kohe. ja saame, saame need andmed järgmise mõne nädala jooksul ja siis saab neid ka arvesse võtta raportit kujundades. Te võite küsida, kas hämarad tehingud on halvad või head, siis kui meetodile, meetodi e-, erandid kokku lepiti, siis mm, lepiti kokku, milline kauplemine on lubatud ja milline keelatud, seal on palju keerukaid termineid, kuid äh, nende terminite defineerimine on oluline selles mõttes, et selle definitsiooniga näidatakse ka ära, millises mahus need muutuvad turu jaoks oluliseks. ma leian seetõttu, et me peaksime kindlasti vaatama kauplemiseelse läbipaistvuse erandeid ja ka seda, mis toimub kauplemisjärgselt, millist äh, infot siis antakse. praegu ei ole see tegevus tegelikult järjepidev, inimesed võivad äh, anda tehingu kohta infot isegi kolm päeva pärast tehingu toimumist ja ma ei ole saanud ühtegi näidet, millal oleks kolmepäevaline viivitus tegelikult õigustatud. küll aga võib keegi saabuda, sattuda ebasoodsasse positsiooni, sest ta ei tea, sest tal ei ole infot. ja selliseid küsimusi me kindlasti võiksime vaadata. läbipaistvuse uus ajastus äh, tähendaks, uus ajastu tähendaks seda, et inimene peab põhjendama, miks ta viivitab teabe andmisega kolm päeva äh, nii et äh, praegu on toimumas palju asju, me saame uusi andmeid, neid tuleb meile iga päev ja äh, kogu see suur äh, teabehulk tuleb ka läbi töötada. Viim-, järgmistel nädalatel siis tõenäoliselt äh, kutsutakse kokku töötuba, ma arvan, et see on kaheteistkümnendal mail ja seal arutatakse Seesarit, toimub ulatuslik diskussioon ja kõik kauple, kauplejate ja investorite esindajad räägivad seal äh, erinevatest ähm, kauplemissüsteemidest, nende headest ja halbadest külgedest, algoritmilisest, algoritmilisest kauplemisest ja kõigest muust. Äh, nagu öeldud, tehnoloogia on muutunud, maailm on viimased kolm aastat väga kiiresti arenenud, mis puudutab elektroonilisi kauplemisplatvorme ja me peamegi vaatama seda uut infrastruktuuri, et me saaksime vastu võtta uued auahned eesmärgid, milline turg peaks meie arvates olema, kuidas edendada läbipaistvust, ilma et me kahjustaksime neid äh, inimesi, kes äh, kasutavad praegu nõndanimetatud rühmakauplemise äh, erandeid. ja see tähendab seda, et meil tuleb veel palju õppida, aga mulle tõesti meeldiks, kui me saaksime seda jutuajamist, seda diskussiooni pidada nii, et kõik on kaasatud, et ma vähemalt variraportööridega saaksin äh, kohtuda äh, pidevalt ja et saaksin nendega arutada äh, siseriiklikest regulatiivasutustest tulevaid andmeid, mida antakse Seesari jaoks, ja meie ajakava on suhteliselt tihe, kuid me anname teile teada kõigist arengutest ja kui lõplikud andmed on kohal siis äh, ka kindlasti anname teile regulaarselt äh, ajakohastatud informatsiooni. suur aitäh kõigile, kes sõna võtsid, kuid ütlen siis veel kord, et tegelikult äh, me kõik koma, kobame pimeduses ja alles hakkame välja kujundama neid uusi soovitusi. suur aitäh, nüüd me tegelikult oleme peaaegu, peaaegu uuesti jõudnud ähm, tagasi oma ajakavasse, meil on siin härra Valensa, ma annan, ma annan talle sõna ja raportöör võib siis uuesti veel kord sõna saada, kui ta soovib ja kui meil veel on aega. kui praegu, siis Merje. suur aitäh, proua esineja. me tervitame seda Euroopa Parlamendi algatust, see kindlasti on kooskõlas sellega, mida me ise arvame ning omaalgatuslik raport ja samuti kõik sõnavõtud, mida ma kuulsin, viitavad äh, sellele, et äh, meetodi ülevaatamisel on vaja käsitleda teatud kindlaid küsimusi. tulles nüüd äh, konkreetsete asjade juurde, mida mainiti, on siin minu meelest kaks kõige tähtsamat küsimust, mida selles debatis ikka ja ikka ja uuesti üles võetakse, üks neist on läbipaistvus ja teine konkurents, aus konkurents. ma arvan, et meetodis on neid küsimusi tegelikult piisavalt käsitletud kuid viis või kuus aastat pärast meetodi läbi äh, vastuvõtmist tuleb meil vaadata, kas, kas ähm, ähm, õigusloomelised sätted tegelikult aitavad eesmärki täita. ma usun, et kõik kohalviibivad isikud on nõus, et me vajame läbipaistvuse ja konkurentsi alal uut taset. ja selleks on vaja ka uurida, kas hämarad tehingud aitavad aitavad ähm, kaasa hinnakujundamisele ja stabiilsuse saavutamisele või vastupidi ning äh, kas turg, kas, kas turg ähm, suudab ennast ise reguleerida või teda tuleks äh, reguleerida, nii et äh, selles suhtes ma usun, et meil on ühised eesmärgid, et me saame asjadest õigesti aru ja see on institutsioonilise koostöö seisukohast väga oluline. töötuba läbipaistvuse alal. selle kohta tahaksin öelda seda, et need kohtumised ei ole tegelikult ametlikud, vaid pigem mitteametlikud, nagu ikka. kokku tulevad erinevate elualade esindajad. ja äh, nad tulevad kokku üheaegselt, selle asemel siis, et pidada nende kõigiga eraldi läbirääkimisi ja see on meile kõigile hea võimalus. meil on ametlik äh, konsultatsiooniprotsess ka Euroopa Parlamendiga nagu te teate, ja me kavatseme korraldada avaliku kuulamise tõenäoliselt eh, või eh, võib-olla septembris, kuid me anname teile sellest aegsasti teada, sest eh, kindlasti me soovime, et kohale tuleksid ka Euroopa Parlamendi liikmed, kes seal sõna võtaksid, suur aitäh! Keit ei soovi rohkem sõna? selge. seega siis selle protsessi järgmine samm saab olema töötuba, mis korraldatakse kaheteistkümnendal mail mingeid muid kuupäevi meil praegu välja pakutud ei ole. ja sellega me lõpetame selle päevakorrapunkti ning läheme seitsmenda punktini, milleks on euromüntide autentimine ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemine, raporti projekti läbivaatamine. raportööriks on härra Benefi, te saategi sõna. Thank you, ma'am chairman. aitäh Äh, ma võtan sõna bulgaaria keeles, kuna minu sõnavõtt on väga tehniline. Äh, kallid kolleegid, ma sooviksin teid tänada selle eest, et te olete mulle usaldanud sellise raporti. Äh, selle määruse eesmärk on panna paika menetlused, mis puudutavad euromüntide autentimist ning ringlusse kõlbamatute müntide käitlemist euromüntide võltsimine on väga oluline oht, eriti äh, suurima väärtusega euromüntide puhul äh, kuna puudub kohustuslik raamistik äh, müntide autentimiseks, siis võib see hakata takistama nende institutsioonide tööd, kes peavad võltsingutega tegelema. Äh, see tekitab erinevusi selles osas, kuivõrd valuuta erinevates Euroopa piirkondades on kaitstud. Äh, välja pakutud määrus oleks juriidiliselt siduv instrument, äh, mis on vaja selleks, et paika panna ühine meetod euromüntide autentimiseks Äh, see instrument äh, leiab siis rakendamist asjaomaste institutsioonide poolt ning selles kontekstis on praeguse ettepaneku eesmärk tagada kogu Eurotsoonis äh, ühiste autentimismenetluste tõhus rakendamine ja samuti ka kontrollimehhanismid Äh, nende mehan-, protseduuride üle. raportöörina olen ma komisjoni äh, lähenemisega nõus, samuti olen nõus äh, nõukogu ettepanekutega selleks, et äh, määruse teksti parandada, tahaksime komisjoni ettepanekule teha mitmed muudatusettepanekuid. Äh, selle määruse üheks peaeesmärgiks on hoolitseda selle eest, et institutsioonid tagaksid äh, ringlusse minevate euromüntide autentimise. see autentimine peab toimuma münditöötlusmasinate abil, mida on, mis on siis üles loetletud ähm, punkti viis lõige kolm nimekirjas. kuna euromüntide autentimine toob kaasa kulutusi nende institutsioonide jaoks, kes selle protsessiga on seotud, siis ma teen ettepaneku, et neile tuleks anda õigus võtta käitlustasu. siiamaani me oleme kasutanud termineid institutsioonid ja see on selline üldine termin, aga eh, peaks kasutama terminit kõik volitatud asutused võivad kehtestada käitlustasusid selleks, et oma kulusid katta. see asendaks siis eh, eh, praegu välja pakutud sõnastust me teeme ettepaneku ka lisada uus äh, punkt, äh, kus nähakse ette kolme aasta pikkune üleminekuperiood, mis saaks alguse siis esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist. liikmesriigid võivad äh, siis lubada erandeid selles osas, mis puudutab münditöötlusmasinaid Äh, mis on kasutusel hetkel, kui määrus jõustub ja mis on suutelised võltsitud münte avastama, äh, samuti äh, avastama siis selliseid münte, mis ei ole ehtsad euromündid, isegi kui neid masinaid ei ole mainitud siis selle punkti viis lõike kolm nimekirjas. ja sellised erandid kehtestatakse siis pärast nõupidamisi CCG-ga mis puudutab punkti kuus lõiget kaks, siis me leiame, et liikmesriikidel peaks olema kohustus rakendada ellu menetlusi ja suuniseid, äh, mis tagaksid euromüntide autentimisega seotud inimeste koolituse ja ettevalmistuse. see oleks selgituseks muudatusettepanekule, mille pakkus välja nõukogu ja meie oleme kasutusele võtnud veel täiendava selgituse et liikmesriigid saavad kinnituse müntide äh, autentimisega tegeleva personali pädevuse kohta ja igas liikmesriigis äh, me, puhul me toetame seda kompromissi et, et kakskümmend viis protsenti e-, euromüntidest, äh, mis võetakse kasutusele, tuleks siis autentida Eh, see oleks vastuvõetav siis eh, nii suurtele kui ka väikestele liikmesriikidele. samas me usume, et eh, see on tõesti see miinimummäär, mis tuleks tagada, mis tuleks, aitaks tagada selle määruse eesmärkide saavutamise. me oleme välja pakkunud veel ühe sätte, mis meie arvates on äärmiselt oluline et neid masinaid pikemas, võimalikult palju inspekteeritakse meie äh, konsultatsioonide käigus Olafi esindajatega äh, jõudsime me järeldusele, et et äh, münditöötlusmasinate kasutamisel ka käivad kaasas ka teatud keemilised reaktsioonid ning nende tulemusena satub õhku gaas ning äh, sellega äh, võib ohtu sattuda käitlejate tervis ja seetõttu sellistes tingimustes peaks nende töötasu tõusma kahekümne protsendi võrra. me soovime äh, saavutada suuremat läbipaistvust kõigi toimuvate protsesside osas ja seetõttu me sooviksime, et kehtestataks järgmised nõuded. komisjon pärast seda, kui ta on saanud liikmesriikide aruanded ja neid analüüsinud, esitab majandus- ja rahanduskomiteele iga-aastase aruande äh, arengute osas, mis on toimunud äh, euromündide autentimise ja kõlbmatute müntide käitlemise osas. ja lõpetuseks tahaksime mainida seda, et me oleme selle raporti koostamisel arvestanud lähemuspõhimõtet ja proportsionaalsuspõhimõtet ning ma tahaksin tänada kõiki, kellega ma olen teinud koostööd, tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni esindajaid, fraktsioonide esindajaid ja samuti sooviksin tänada Olafi esindajaid, eh, kes meiega oma teadmisi jagasid, aitäh! suur aitäh! härra Padar. hea eesistuja, tänan esmalt sotsiaaldemokraatide variraportöörina raportööri hea raporti eest. tean, et kuigi pole tegemist palju poliitilisi vaidlusi põhjustava raportiga, kuna teema on suhteliselt tehniline, on mul siiski mõned ideed, mida võiksime siin üheskoos arutada õppisin ka ise arutelude käigus antud teemat paremini tundma ning siit tulenevalt on mul ka mõned ideed. esmalt äh, pean oluliseks äh, seetõttu kasutuseks kõlbmatu müündi definitsiooni lisamist, mis muudaks teksti selgemaks. see on siis kõlbmatu müündi definitsiooni lisamine. saan aru, et nõukogus vist see teema Äh, see definitsiooni lisamise vajadus ei tõusnud jõuliselt esile, kuid meie parlamendis äkki saame siin mingile kokkuleppele. Äh, teiseks pean oluliseks küsimust, et mida teha juba kasutuses olevate sortimismasinatega ehk millal tekib kohustus sortimismasinate väljavahetamiseks, äh, näiteks mingi ajalise piirangu määramine, ega ometi iga uue võltsinguga võltsinguga avastamise korral tule osta uut masinat. ja ega euroala riigid ei saa nende masinate tootjate alalisteks klientideks. samuti on puudu minu meelest küsimus selle osas, et, et kui masin on kõlbmatu, siis kuidas teda utiliseerida. sest teda ei saa ju viia tavalisse vanametalli kogumisse ja kolmandaks arvan, et peaks täpsustama punkti, mis puudutab artikkel kolm punkt üks B. nimelt on seal kirjas, et personal peab olema koolitatud vastavalt liikmesriigi poolt paika pandud eeskirjadele. kuid minu meelest oleks vaja, siin vaja siiski üle-euroopalist ühiskoolitust koolitustreeneritele, kuna peaks panema paika ühiskriteeriumid koolituse piisavuseks. Üldiselt on paljudes punktides parlamendi tekst tehtud normitehniliselt paremaks lugemiseks, kuigi samas mõnes kohas on minu meelest jälle nõukogu tekst parem, et arvan, et siinkohal peab jätma, peaks jätma parema sõnastuse, mille, nagu eelpool mainitud, võimalike muudatuste osas, osas teeme ja siin ma kindlasti siis ka sotsiaaldemokraatide poolt omapoolsed ettepanekud teen. tänan teid tähelepanu eest! Thank you. Sylvie. Suur aitäh, Sylvie.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 usaldusküsimus on ähm, siiski meie ühises, ähm, ühistes huvides. siis mis puudutab ähm, Euroopa lähenemist sellele küsimusele, on siin tegu väga oluliste küsimustega. mina, minul tekkis üks küsimus. nimelt, millist rolli mängib äh, liikmesriikide mm, keskpangad? meil on äh, Euroopa mm, pangandussüsteem, meil on olemas seosed Euroopa Keskpangal ähm, liikmesriikide pankadega ja me teame ka, kui suure hulgaga ähm, müntidega tegu on, nii et tegu on tõesti väga mahuka probleemiga, kuid oluline on siiski usaldusküsimus ja ma arvan, et äh, institutsioonid peaksid siin täpselt vaatama, kuidas selle küsimusega tegeletakse. It's a pity uh,. I, I just would like to make one remark. I've ma tahaksin äh, öelda ühte asja, minu meelest on äh, justkui irooniline, et kui me räägime äh, euromüntide autentimisest ja sellest, millised probleemid sellega seostuvad, siis minu kodumaal räägitakse praegu sellest, kas teatud liikmesriigid tuleks ehk Eurotsoonist üldse välja heita. minu meelest on see irooniline. isegi ECONi juhtivad liikmed kes võtsid sõna Saksamaa debati ajal, on püüdnud Eurotsooni lõhestada ja minu meelest on see midagi sellist, mida samuti tuleks arutada, sest muidu muutub meie praegune diskussioon nagu mõttetuks, aitäh! To... kas keegi soovib veel euromüntide teemal sõna võtta? minu arvates ei ole meil praegu arutelu Eurotsoonis. ma tahtsin öelda, et ma toetan härra Kiigoldit. Äh, me peame vaatama, kas meil on võimalus see küsimus kunagi oma päevakorda panna. ja Janis Sõnakis komisjoni esindajana, kas te soovite ka sõna võtta, meil on aega, et teile sõna anda. aitäh jah, mul on äh, ka lühike sõnavõtt. ma tahaksin tänada härra Pinevit selle raporti eest. ma võiksin öelda, et see raport on konstruktiivne ja koostöövalmis ta on konstruktiivne sellepärast, et eh, need küsimused, mida raportis tõstatatakse, tõesti muudavad esialgse ettepaneku paremaks. ja teiseks on see kantud koostöövaimust, sellepärast et härra Piinev on eh, korraldanud terve rea kohtumisi, on kokku toonud eh, asjaomased eksperdid, mille tulemusena on Äh, kokku pandud äh, kõige olulisemad ja vajalikumad asjad, mida selle teema kontekstis tuleks tõstatada. seega komisjoni äh, vaatevinklist tahaksin öelda, et me oleme üldiselt nõus härra Piinevi ettepanekutega. võib-olla on mõned väikesed üksikasjad, mida tuleks veel kolmepoolselt arutada, kas siis mitteametlikult, kui vaja, siis ka ametlikult arutada siis koos nõukogu ja nõukogu sekretäriaadi ja eesistujamaaga. aga ma tahaksin välja pakkuda mõned tehnilised selgitused seoses küsimustega, mis tõstatati. nüüd kõlbmatute müntide definitsioon oli esimene küsimus me üritasime neid äh, varem defineerida, me kõik mäletame, et äh, mais kaks tuhat viis äh, meil oli soovitus samal teemal, tegemist on siis komisjoni soovitusega ja selles soovituses on ka siis kõlbmatute müntide definitsioon. selgus aga, et mis tahes otsene definitsioon, kõlbmatu mündi definitsioon ei ole praktikas rakendatav niisiis me lähenesime asjale teisest aspektist, selle asemel, et hakata asja tehniliselt defineerima, me valisime välja funktsionaalse definitsiooni kõlbmatute müntide jaoks, öeldes siis mis tahes ehtne münt, mis autentimise käigus tagasi lükatakse, on siis äh, kõlbmatu ja seetõttu sellest aspektist võiks öelda, et meil on olemas küll kõlbmatute müntide definitsioon, ainult et see ei ole tehniline definitsioon, vaid funktsionaalne. teine küsimus. mis hetkel need masinad tuleks asendada? vastus on jällegi funktsionaalne. Nad tuleb asendada siis, kui nad enam oma tööd korralikult teha ei suuda ja ma arvan, et see puudutab mitte ainult masinaid, vaid ka inimesi. niisiis ma arvan, et selles, sellel hetkel, kui me leiame või, või kui ettevõte leiab, et äh, nende masin enam äh, autentimistööga äh, toime ei tule korrektselt, siis need ettevõtted, mis selliseid masinaid kasutavad, peavad need masinad asendama nüüd mida teha äh, masinaga, mis ei tööta? ma arvan, et äh, seda ei ole võib-olla vaja hakata praegu arutama äh,. võib-olla võiks äh, seda arutada siis äh, ettevõtte ja masinatarnija vahel või masinatootja vahel. kolmas küsimus oli äh, samuti väga huvitav see, et koolitus peaks olema üle-euroopaline Äh, antud hetkel meie seisukoht on selline ja äh, nõu-, nii nõukogu äh, härra Piinev kui ka komisjon on seisukohal, et hetkel äh, kuna erinevused liikmesriikides kehtivate reeglite vahel on väga suured äh,, siis hetkel me peaksime hoiduma kohustuslikust Euroopa tasandil koolitusest aga meie komisjonis ja mõned meist, kes me siin ko kohal oleme ja kes me selle teemaga tegeleme, me valmistame ette Euroopa tasemel koolitust. antud hetkel aga ma leian, et see koolitus ei peaks olema kohustuslik, aga võib-olla paari aasta pärast äh, Äh, võime me siis selle teema juurde tagasi tulla, ma arvan, et me peaksime selle teema juurde tagasi tulema kuskil äh, aastaks kaks tuhat viisteist, kaaluma tervet rida küsimusi ja nende äh, küsimuste hulgas võiks olla ka siis juba see Euroopa tasandil koolituse läbiviimine. mis puudutab usaldust, mis kodanikel peaks olema Äh, raha suhtes, äh, minu arvates on see just selle ettepaneku põhieesmärk. kodanikud peavad usaldama seda, seda valuutat, seda raha, mida nad kasutavad, kui kodanikel on käes rahatäht või münt, siis nad peavad olema kindlad, et see tõesti on ehtne äh, sellest hetkest alates, kui see finantsinstitutsioonist välja lasti Eh, see on see eesmärk, mida me püüame saavutada. Eh, milline on nüüd riiklike ja keskpankade roll, jällegi eh, see on liikmesriikide küsimus, mõned liikmesriigid on andnud autentimise ülesande oma riiklikele keskpankadele, mõned riigid jällegi on andnud selle rolli siis raha vermimistehastele, kas näiteks Prantsusmaal Äh, see on Monet, Monet de Paris on see, kes tegeleb autentimisega, äh, müntide analüüsikeskus ja nõnda edasi nii et, et meie eelis, eelistasime anda selle otsuse siis liikmesriikide käsu, enda pädevusse ja me ei ole mõelnud, et peaks looma mingi uue institutsiooni, mis sellega tegeleb. ja äh, lugupeetud eesistuja, ma arvan, et ma olen nüüd kõigile küsimustele vastanud, mis siin tõstatati loomulikult ma ei alusta siin laiemat arutelu, see ei ole meie ülesanne, see ei ole minu ülesanne, nii et, et tahaksin teid tähelepanu eest tänada. suur aitäh ja suur aitäh edastatud info eest ja nüüd annaksin sõna veel kord raportöörile. aitäh! ma tahaksin kinnitada kõikidele kolleegidele, eriti sotsiaaldemokraatide esindajatele, et me oleme täiesti avatud äh, kõigile mõistlikele ettepanekutele. ja äh, mis puudutab äh, Prantsusmaa esindajat, kes esitas küsimuse pankade arvamuse kohta, siis ma kõnelesin Bulgaaria panga esindajatega, nende inimestega, kes äh, selle küsimusega tegelevad, ma küsisin äh, erinevate pankade esindajate arvamusi, nii et, et see arvamus on meil olemas, aitäh! Äh, suur aitäh! ja me oleme nüüd isegi oma aja kõvasti ette jõudnud kümne minutiga. niisiis, aitäh kolleegidele ma saan nüüd äh, ära pidada kõik need sõnavõtud, mida ma enne ei pidanud ja nüüd jõuame siis päevakorra kaheksanda punktini, mis on oi oh, jah, mis puudutab eelmist raportit, siis võib-olla ajakava ka. muudatuste ajakava siis müntide kohta kümnes mai on muudatusettepanekuid arutame esimesel juunil ja hääletus kahekümne teisel juunil komisjonis ja täiskogul septembris. selline on siis praegune ajakava. ja nüüd äh, läheme siis kaheksanda päevakorrapunkti juurde, selleks on härra Skikluna raport, mis puudutab äh, arvamuse eelnõu tööhõive võimaluste arendamise uue säästva majanduse raames. Äh, härra Skikluna, palun. aitäh tegemist on arvamusega, mis tugineb äh, raportile, mis on meile edastatud tööhõivekomisjoni ja sotsiaalasjade komisjoni poolt ja see puudutab siis tööhõive võimaluste arendamist uue säästva majanduse raames ja lähtepunktiks äh, sellel raportil on äh, nõukogu järeldused, mis puudutavad Euroopa uuendatud jätkusuutlikud strateegiat. Äh, siin on välja lood-, toodud sellised võtmeülesanded nagu kliimamuutused, jätkusuutlik transport, looduskaitse, ähm, äh, rahvatervis ja nõnda edasi. ning äh, Euroopa Liidu kohustus äh, Äh, võidelda rahvusvaheliselt kliima soojenemise vastu, äh, samuti rahvusvahelise kliimamuutuste paneeli uuring äh, kliimamuutuste kohta ja siis käsitletakse raportis veel seda, mida, millised on keskkonnasõbralikud töökohad ning ning siin pannakse väga palju äh, rõhku siis äh, äh, ülimoodsale tehnoloogiale, arenenud tehnoloogiale ja siin raportis öeldakse, et lähtutatakse siis keskkonnasõbralike töökohtade juures ILO definitsioonist. see puudutab siis mitte üksnes jäätmekäitlust ja jäätmete kontrolli, vaid ka keskkonnaseiret, looduskaitset ja samuti kõike, mis suurendab äh, tootmise tõhusust ja, ja kasutab vähem energiat. ja äh, raportöör tunnistab, et, et sellise definitsiooni juures on väga raske mõõta, äh, sellist definitsiooni on väga raske kasutada poliitika analüüsiks Äh, siin räägitakse veel äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest, töökohtade kvaliteedist, äh, koolituse ja hariduse küsimusi, samuti paindlikkuse olulisus tööturul ja nõnda edasi. majanduskomisjoni vaatenurgast ma arvasin, et me peaksime panema natukene rõhku ka majanduslikele aspektidele aga samuti keskkonnale. niisiis, teisisõnu, me peaksime olema teadlikud sellest, et äh, ülemaailmne majanduskriis on aeglustanud äh, energia kasutamise vallas toimuvaid muutusi, süsinikuheitmed on vähenenud, aga äh, aga ei tohi eh, lubada, et liikmesriigid eh, lasevad ennast ära petta sellistest muutustest, sest tegemist on sük-, tsükliliste muutustega ja need võivad anda väga tugeva tagasilöögi, kui majandus jällegi jalad alla saab. Eh, nüüd teine punkt on see, et Euroopa tööhõivestrateegia peaks kaaluma majanduslikke mõjusid Äh, äh, äh, seda, kuidas kliimamuutused mõjutavad Euroopa tööturgu ning majandustegevust, mis on suunatud selliste muutustega kohanemisele. kolmandas ettepanekus juhin ma tähelepanu sellele, et see definitsioon, mis on keskkonnasõbralik töökoht, sellega on viimase kümne aasta jooksul tegelenud ka Eurostat ja OSCD ning neil on üsna arenenud suunised selles küsimuses ning ma arvaksin, et me peaksime nende klassifikatsioonide juurde jääma ja minema võib-olla isegi kaugemale ja soovitama, et liikmesriigid äh, hakkaksid äh, neid töökohti liigitama vastavalt siis äh, NATSE koodile, tegemist on siis tööstusliku klassifikatsiooniga, mida Eurostat kasutab aga sellised keskkonnasõbralikud töökohad on laiali nii paljudes sektorites, nad on varjatud ja kui me neid ei identifitseeri ja ei, et praegusesse tööstuslikku klassifikatsiooni ei too, äh, siis me, siis me ei teagi, millest me räägime, siis me saame neid ka mõõta ja näha, milliseid edusamme me teha, teinud oleme, me saame endale ka kogulis-, koguselisi eesmärke seada ma olen nõus ka sellega, et keskkonnasõbralikud töökohad äh, ei pea olema ainult äh, teaduslikud, need võivad olla ka äh, siis madala kvalifikatsiooniga töötajatele on olemas terve rida selliseid omadusi ja komisjon peaks pöörama tähe, erilist tähelepanu kaitsetutele ühiskonnagruppidele ja vaatama, et ka nemad on kaasatud sellesse programmi ja ma palun ka tõhusat rahastamist selleks, et aidata VKE-del minna keskkonnasõbraliku tööhõivepoliitika teele ja edendada innovatsiooni ja tootmist ja loomulikult meil on vaja ette valmistada raamistik, mis siis ütleb, kuidas valitsused, tööandjad, töövõtjad peaksid kohanema selliste muutustega. lõpetuseks kordan ma veel kord seda definitsiooni küsimust ja ütlen, et kuigi me võime neid keskkonnasõbralikke töökohti defineerida, kuidas tahame, on meil vaja selget klassifikatsiooni teha, selget vahet veekäitluse, veeressursside haldamise, jäätmekäitluse, jäätmete ümbertöötamise, looduskaitse, taastuvenergia to tootmise ja nõnda edasi. see vähemalt aitaks ühte töökohta teisest eristada selles plaanis. see on kõik, mis mul öelda oli. suur aitäh, Philipp. Is this working? Yeah. Uh, well, good. Uh, have a nice day uh, from. Suur tänu. Mina tulen Belgiast. Belgia endiselt veel eksisteerib. Ja ma arvan, et Belgia jääb eksisteerima veel mõneks ajaks kui me jätkame nii nagu praegu, siis meil on siin varsti piisavalt äh, parlamendiliikmeid, kes võivad siin kaarte mängida. aga nüüd äh, tõsiselt kõigepealt suur tänu selle eest, et meil on esitatud see ähm, projekt. mulle meeldib ka see, et te rõhutate, et roheline, rohelised töökohad, keskkonnasõbralikud töökohad ei pea olema keskendunud ainult äh, ähm, et tehnoloogiale. ja et ei pea olema suunatud need ainult ähm, kõrge kvalifikatsiooniga amet, ametikohtadele, vaid sellepärast, et me peame arvestama sellega, et suur osa ametikohti on ikkagi sellised, kus ei ole vaja ülikooli mm, diplomit ja kui me üritame äh, võimalikult paljusid majandussektoreid äh, nii-öelda rohelisemaks muuta, siis suurem osa nendest rohelistest töökohtadest äh, kaasabki just äh, vähema kvalifikatsiooniga töökohad. meil on tegu siin suure võimalusega Euroopa Liidu jaoks, esiteks, see saab meie ähm, majanduse muuta palju keskkonnasõbralikumaks. vaatame kas või seda, mis toimus viimasel nädalal ähm, vulkaani äh, plahvatusega. ma arvan, et seda aspekti tuleb kindlasti rõhutada ja teiseks, siin on tegu ka ähm, meie konkurentsivõime tugevdamisega maailma areenil, see on oluline ka Euroopa tööstusele ja muidugi, kui me e, praegu oma tegevust ei kiirenda, siis me jätame selle võimaluse kasutamata ja jääme teistest oma arengus maha. kui me vaatame, kuidas innovatsioonimudel töötab Euroopa Liidus, siis me peame arvestama ka sellega, et need väga ambitsioonikad e, eesmärgid, mis me seame, see mõjutab ka teisi arenguid ja kui me oleme ei ole piisavalt ambitsioonikad öö, ähm, oma eesmärgi seadmises, siis see kindlasti mõjutab ka meie tööst. kindlasti see selline lähenemine ka äh, tasustaks neid, äh, kes oma tegevuses on äh, keskkonnasõbralikumad, see puudutab kas või spetsiaalseid makse nii et ma arvan, et ka seda aspekti tuleb siin arvamuses rõhutada, kui me soovime tõesti seda muutust kiiremini edasi viia. nüüd, mis puudutab ametikohtade, töökohtade äh, kvaliteeti. me oleme, me räägime Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia raames ka tööhõive suurendamisest, loomulikult me vajame seda, kuid me ei taha siin suurendada töötavate vaeste hulka tööhõive komisjoni raportöör peaks keskenduma ka sellele äh, aspektile ja me peaksime, me peame keskenduma ka äh, kvaliteetsele töökohtadele. Need olid siis minu märkused ja me üritame siis teha oma muudatusettepanekud ja mitte üle koormata seda raportit, äh, mida niikuinii siis lõpuks keegi ei sooviks lugeda. suur tänu! suur tänu, ma ütleksin kriitiliselt, et nii olulise teema puhul nagu tööhõive võimaluste arendamine võime me siin rääk-, mängida tegelikult hoopis äh, bridži ja meid on siin nii väheseks jäänud. sooviksin tänada kõigepealt kolleeg Skiklunat. minu meelest on äh, selle arvamuse põhiliin väga positiivne, aga mul oleks paar kommentaari. ma arvan, et me peaksime siin äh, keskenduma ka äh, sotsiaalsetele, äh, sotsiaalteenustele, näiteks Saksamaal, mis on vananev ühiskond, seal on väga palju töökohti ka erinevates hooldusteenuseid pakkuvates valdkondades. Euroopa Liidus on praegu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta ja, ja ka sellega tuleb arvestada selle raporti raames. sotsiaalpoliitika ja majanduspoliitika on üksteisega seotud, nüüd majanduspoolelt tuleb töökohti luua, tuleb äh, tööhõivet suurendada, tuleb luua selliseid töökohti, mis inimesi vaesusest kaitsevad ja võib-olla saab siia arvamusse kaasata ka viide ILO raportile Väärikas töö. siin ILO-le juba on äh, viidatud rohelist, nii-öelda roheliste töökohtade äh, osas. nii et ma arvan, et me peaksime siia lisama ka selle viite väärikale äh, tööle. Need olid siis minupoolsed märkused, tänan. Thank you, Sari Essaja. suur tänu ja kolleeg Essaja. kiitoksia, rouva puhejuhataja. Äh, Kiitok-. suur aitäh. tahaksin äh, raportöörile äh, tänu avaldada ja samas ka rääkida mõnest punktist. kõigepealt see, mida üldse tähendab jätkusuutlik majandus siin on juba öeldud, et meil on väga raske jõuda ühisele definitsioonile. et äh, siin raportis kasutatakse väga laia definitsiooni, see on äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni definitsioon ja tegelikult on ju üsna keeruline võrrelda statistilisi andmeid. arvestades et äh, me ei teagi, millest me räägime, kui me räägime jätkusuutlikust majandusest või jätkusuutlikust äh, tööhõivest mina arvan, et jätkusuutlikke töökohti on võimalik leida tegelikult igast majandussektorist, kus on olemas mingisugune element, mis panustab jätkusuutlikku arengusse, näiteks energia. siin raportis äh, Äh, nende raportite puhul oleks ähm, võimalik käituda jätkusuutlikumalt ja mitte neid äh, paberihunnikuid nii palju välja trükkida. samamoodi võiks parlament elada jätkusuutlikumalt, kui ta loobuks Strasbourgis käimisest. Äh, mis aga nüüd puudutab seda definitsiooni, siis ma loodan, et me võime äh, kõik aru saada ka sellest, kui oluline on maksustamine ja et me võiksime kõik toetada selliseid poliitikaid, mille abil jätkusuutlikke töökohti luuakse. tegemist ei ole ainult positiivse asjaga. me oleme nüüd saanud äh, uurimistulemused muuhulgas Hispaaniast, mis näitavad, et Äh, kui äh, me jätkusuutlike töökohtade loomise poliitikat väga jõuliselt töö, toetame, siis võib see tegelikult äh, moonutada tööturgu, moonutada majandust ja saata välja ka valesid signaale. võib-olla oleks hea seda küsimust ja võimalikke probleeme rohkem arutada. teine asi, mida pean oluliseks on, on see, et teatud töökohtades ei peeta kinni normaalsetest töötingimustest, lepingud ei ole ähm, hästi sõlmitud, töötatakse rasketes äh, tingimustes või makstakse inimestele äärmiselt vähe. kuid tegelikult äh, kõikjal ju tööturgu lihtsalt ei äh, kaitsta. Skandinaavias Äh, Skandinaavia maades äh, Skandinaavia maades on äh, näiteid sellest, et töökohad võivad olla küll jätkusuutlikud, kuid töötingimused samas siiski halvad ning et ähm, need tooted, mida niimoodi toodetakse, ei pruugi olla seda väärt, aitäh! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? ma sooviksin siis ise lisada. ma leian, et see arvamuse projekt on suutnud tõesti kaasata kõik olulised aspektid. see on väga hea raamistik, millega me saame minna natukene üksikasjalisemaks. härra Skikluuna. ma ei ole päris kindel, kas see on oluline või mitte, aga esimene kord ma sellist arvamust kirjutan ja mulle anti tähtaeg, ähm, mis oli selline, et ma pidin oma arvamuse avaldama enne, kui raport üldse välja tuli. Need ettepanekud olid ähm, tõesti väga kasulikud, mis kolleegid tegid. ma usun, et me saame mõningad muudatusettepanekud äh, nende alusel koostada ma olen nõus, et mm, pealkiri on suhteliselt ambitsioonikas. ma arvan, et äh, raport ise, millele see arvamus äh, rajaneb, on samuti ambitsioonikas. suur tänu, tähtajad. muudatusettepanekute aeg on äh, viies mai. teisel juunil vaatame läbi muudatusettepanekud, kahekümne teisel juunil toimub hääletus ja tööhõive komisjonis toimub hääletus neljateistkümnendal juulil. nii et see oli täna, tänase koosoleku viimane päevakorrapunkt. ma sooviksin meile ainult öelda, et meil on väiksed muudatused päevakorras homme mis puudutab siis riikide rahanduse pikaajalist jätkusuutlikku majandamist, elan-, elavnemist, seda ei ole